Unsafe. Next. Andrea Bellabia, Katia Whitehead, Natalie Wood, Zaina Maria Michelbao. Uh, she's uh, She's the little girl of six yes. years. And Paul Guillaume. Narodňáky popíjí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

Take your seats, please. palun võtke istet, kallid kolleegid, olge kenad like at e, e, every one university. <laughs> yeah. Please take your veel kord, kordan üle, palun asuge kohtadele. me teeme nüüd algust oma konverentsiga. meil on olemas ka tõlge kõikidesse Euroopa Liidu ametlikesse keeltesse ja kõikidest keeltest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 Jerzy Buuseki poolt tulevad meie tänase konverentsi avasõnad. nii et minu poolt tere tulemast Jerzy Buusekile ja annangi kohe sõnajärje teile, palun. suur tänu ma sain teist aru, aru ilma tõlke kasutamiseta, nii et mul on väga hea meel, et minu keeleoskus on paranenud. lugupeetud proua volinik, proua minister, lugupeetud äh, parlamendisaadikud, proua esinaine, lugupeetud liikmesriikide parlamentide esindajad, daamid ja härrad. me tähistame rahvusvahelist naistepäeva. ja naistepäeva tähistamiseks on valitud parim võimalik teema. selleks on naistevastane vägivald tegemist on väga sünge teemaga meie tänapäeva Euroopas ja me peame asuma tegudele, ei ole mõtet ainult sõnu loopida. ma tulen äsja Euro-Vahemere Parlamentaarse Assamblee kohtumiselt ja selle kohtumise lõpus arutasime ENPA naistekomisjoni ühte soovitust. selles oli, olid sees väga mitmed olulised punktid selle kohta, millist ainulaadset rolli mängivad naised siin elus, kuidas neid kaitsta vägivalla eest, kuidas austada naiste väärikust, kuidas äh, tagada nende rolli täitmine meie poliitilises ja majanduslikus elus ja nii edasi. muide, me ei pidanud silmas mitte ainult äh, Vahemere lõuna ja idapiirkonna riike, me peame tegelikult vaatama ka, milline on olukord meil siinsamas Euroopas. nii et suur tänu kõikidele korraldajatele, suur tänu kõigile Euroopa Parlamendi nimel, naiste õiguste komisjoni nimel. ja suur tänu ka kõikide liikmesriikide parlamentide esindajatele selle väga huvitava ja olulise algatuse eest suur tänu ka EBSCO nõukogule, kes käsitleb tarbijaõigusi. meil on tegemist olulise projektiga Unite to Prevent Violence Against Women, see on üks ÜRO projektidest. ÜRO-l on olemas vastav naiste õiguste agentuur. kõik nad tegelevad meie jaoks oluliste teemadega nii nagu proua esinaine ütles, meil on täna olemas tõlge kõikidesse ametlikesse Euroopa Liidu keeltesse ja seega jätkan nüüd oma emakeeles me kõik oleme kursis arvudega, me teame, et iga neljas täiskasvanud naine on vähemalt üks kord oma elu jooksul langenud vägivalla ohvriks. reeglina tegemist seksuaalse vägivallaga. viisteist protsenti naistest Euroopas kogevad seksuaalset vägivalda iga päev. naistevastane vägivald on kuritegu nii naiste suhtes kui ka tõsine põhiõiguste rikkumine Euroopa Parlamendis on meil olemas naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. ja see komisjon üritab juhtida tähelepanu nendele probleemidele, mis puudutavad enam kui poolt Euroopa Liidu kodanikest. naistevastase vägivalla resolutsioon on väga oluline, see pärineb eelmise aasta novembrikuust naistevastane vägivald ei kujuta endast midagi uut. uus on aga see, et me räägime sellest uus on see, et me üritame hirmudest jagu saada, jagu saada sellisest lootusetuse tundest. meie oma tegudega saame aidata, saame viia olukorra selleni, et naiste hirm ja häbitunne, kui nad kogevad vägivalda, ei oleks enam nii tugevad ja et nad oleksid nõus astuma samme, et selle vastu võidelda, et sellest teada anda. veelgi olulisem on see, et tegelikult kurjategijad on ju reeglina naistele väga lähedased, nende kõige lähedasemad pereliikmed. siinkohal tänan härra Barrod Euroopa Komisjoni tervikuna, et ka komisjon on olnud kaasatud kõikidesse ettevõtmistesse, mille eesmärgiks on võidelda naistevastase vägivallaga. tänan komisjoni ka kõikide algatuste eest ja siinkohal tahan tänada Hispaania eesistujat kes on naistevastase vägivalla vastase võitluse seadnud üheks oma peamiseks eesmärgiks ma olen asja juba arutanud ka Hispaania valitsuse esindajatega, me oleme seda väga sageli käsitlenud. meie Euroopa Parlamendis tahame olla kursis sellega, mida teeb ka ülemkogu, nõukogu, mida teeb komisjon. tahan tänada meie kolleege proua Almagrot ja proua Redingut, kes täna saavad siin osaleda. daamid ja härrad, väga oluline on pöörata tähelepanu järgmisele, nimelt Europol ei tegele naistevastase vägivalla küsimusega. meil puuduvad vast-, puudub vastav statistika, pole paigas vastavaid preventatiivseid meetmeid ja ma avastasin selle alles mõni päev tagasi, kui ma otsisin infot naistevastase vägivalla kohta internetist. me räägime siin väga tõsisest probleemist. ärgem unustagem, et naisi ei kohelda töökohal samamoodi, nagu koheldakse mehi. naiste jaoks on olukord tööturul palju keerulisem kui meeste jaoks, eriti praegu, kus tööpuudus on väga kõrge. näiteks paljulapseliste perede emad peaksid suutma ja saama jätkata tööl käimist, kui nad seda soovivad. kui me vaatame Euroopa demograafilist olukorda, siis me ei saa demograafilist olukorda naiste arvelt Need naised, kes tahavad olla kodus, kasvatada lapsi, nad peaksid saama seda teha, meil peaks olema paigas vastav maksusüsteem, mis võimaldaks neil seda teha. ehk et mida rohkem lapsi peres, seda madalamad võiks, seda madalam võiks olla maksukoormus perekonna jaoks. ärgem unustagem seda, et kõige olulisem on võidelda naistevastase vägivallaga. mul on hea meel näha, et äh, meie hulgas täna on siin nii tähtsad inimesed. me teame, et on olnud selliseid konkreetseid juhtumeid, mis illustreerivad hästi seda üldist olukorda, mis valitseb koduvägivalla osas ma tahan öelda, et ma sügavalt austan seda, et te kõik olete siin täna. ma suhtun väga tõsiselt sellesse kampaaniasse ja me suudame naistevastast vägivalda lõpetada. naistevastane vägivald kujutab endast põhiõiguste rikkumist ja kui ühiskond lubab sellisel vägivallal edasi kesta, siis see ühiskond ei ole elamist väärt. suur tänu! suur tänu! minul naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni esinais, esinaisena on suur au tänada parlamendi presidenti Jerzy Buzekit selle äärmiselt inspireeriva avakõne eest meie tänasel konverentsil ja suur tänu teile ka selle suure pühendumuse eest, mida te olete üles näidanud selle küsimusega tegelemisel. härra Puusek on tõsiselt pühendunud võrdõiguslikkuse tagamisele ja ma leian, et me kõik üheskoos tõesti saame jõuda konkreetsete tulemusteni. nii et veel kord suur tänu parlamendi presidendile. mul on samuti väga hea meel siinkohal tervitada liikmesriikide parlamentide esindajaid, tervitada ka Euroopa Parlamendi saadikuid siin ruumis ja kõiki ülejäänud osalejaid tänasel päeval. ma loodan, et te tunnete ennast mugavalt, te olete igati teretulnud ma tahaksin tänada ja öelda tere tulemast ka nendele kodanikele, kes on siin täna mitmetest erinevatest Euroopa Liidu liikmesriikidest ja ka riikidest väljaspool Euroopa Liitu. Te olete ilmselt juba näinud kampaania postreid, kus on kirjas We can stop it. me suudame sellele lõpu teha. ja nüüd ma tänan Natalie Woodi ja Saina Mariat ja Pauli Ilooni. Te kõik olete äärmiselt teretulnud täna. ja suur aitäh teile, et osalesite postrite kampaanias, mis on olnud lahutamatu osa meie tänasest konverentsist meil on Euroopa Parlamendis juba mitu aastat olnud selline traditsioon, et meie seoses rahvusvahelise naistepäevaga jagame oma kogemusi. samuti teeme erinevaid ettepanekuid aruteludeks selles osas, kuidas kõige paremini meie seisukohti ühe või teem-, ühe või teise teema osas edasi anda. mikrofon palun esinaisele. Det tema vi käesoleva aasta teema on naistevastane vägivald. tegemist on väga laiaulatusliku probleemiga. naistevastane vägivald avaldub väga erineval moel. tegemist on ikkagi soopõhise vägivallaga. põhjus, miks me just selle teema valisime välja, seisneb nimelt selles, et Hispaania eesistuja on selle teema seadnud üheks oma prioriteediks ja koos Hispaania eesistujaga me leiame, et tegemist on olulise küsimusega. samal ajal tahame näidata ka seda, et meil on võimalik ja tegelikult meil on vajalik teha lõpp sellisele vägivallale. ja just sellepärast ongi meie meie, ongi meie valitud hüüdlause We can stop, stop it, me suudame sellele lõpu teha. väga oluline on lõpetada naistevastane vägivald. täna on meil mitmeid erinevaid sõnavõtjaid, nad esindavad väga erinevaid organisatsioone. Nad kõik tegelevad naistevastase vägivallavastase võitlusega, seda nii Euroopa Liidu tasandil kui ka maailma tasandil ma olen suhteliselt kindel, et tänased sõnavõtud saavad olema huvitavad ning et kõnelejad teevad huvitavaid ettepanekuid selle kohta, kuidas kõige paremini antud teemavaldkonnas edasi liikuda. ja kuidas meil oleks võimalik lõplikult peatada naistevastane vägivald tuletan teile meelde, et Euroopa Parlamendi vastavasisuline resolutsioon võeti vastu kümnendal veebruaril käesoleval aastal. komisjoni volinik äh, proua Vivian Reding ilmselt äh, annab ka ülevaate sellisest äh, uurimusest, mille Euroopa Komisjon on läbi viinud seoses rahvusvahelise naistepäevaga. selle tulemused näitavad seda, et Euroopa Liidu kodanike hulgas on naistevastane vägivald selline valdkond, mida peetakse üheks peamiseks prioriteediks kodanike poolt selles osas, mida tuleb ära teha või, või see, see on üks nendest valdkondadest, mis peab saama lahenduse, mis on kodanik, kodanike jaoks väga oluline. seega meie jaoks on oluline võtta vastu algatus selles osas, asuda tööle mulle tundub, et see on väga hästi kooskõlas ka sellega, mida meie kodanikud meilt ootavad. olles seda nüüd öelnud, teen ettepaneku minna meie päevakorraga edasi, mul on väga hea meel tervitada Hispaania võrdõiguslikkuse ministrit. Hispaania on hetkel ministrite nõukogu eesistujariigiks nagu ma ütlesin, nende prioriteediks on võidelda naistevastase vägivallaga ja ma tervitan siin proua Bibiana Iido Almagrat. siinkohal annangi teile sõna, proua, palun. suur tänu, proua esimees, lugupeetud äh, parlamendi president, lugupeetud Euroopa Komisjoni asepresident, lugupeetud kohalviibijad, lugupeetud paneeldiskussioonil osalejad. ma tahaksin kõigepealt tänada proua esimeest ja härra parlamendi presidenti selle eest, mulle anti täna võimalus kõneleda siin rahvusvahelise naistepäeva tähistamisel meil on ühelt poolt demokraatlik vastutus, kuid teiselt poolt on siiski privileegiks äh, rääkida Euroopa Parlamendi täiskogu saalis saalis, kus on kahekümne seitsme liikmesriigi kodanikud esindatud. järgnev aasta on otsustavaks aastaks Euroopa Liidu ülesehitamisel ja Euroopa Liidu ettevalmistamisel aastaks kaks tuhat äh, üksteist. peale selle on väga tähtis mõelda ka sellele, et Euroopa Parlamendi volitused laienevad ja et Euroopa Liit on välja töötamas sotsiaalset kava järgmiseks äh, kümneks aastaks. meie ees seisavad suured väljakutsed, seda ka majandus- ja finantskriisi pärast, peale selle tuleb meil tagada ka konkurentsivõime ja majanduskasv kahe tuhande kümnes aasta on võrdõiguslikkus, kahe tuhande üheteistkümnes aastas on võrdõiguslikkuse aasta, see on väga tähtis eesmärk, millest Euroopa Liit ei tohi loobuda ja see eesmärk peaks olema kaasatud kõikidesse erinevatesse poliitikatesse. ÜRO raames oleme me nende küsimuste eest võidelnud. viisteist aastat tagasi toimus Pekingi konverents, kus pandi esimesed põhimõtted paika ja seitseteist riiki kirjutasid veebruarikuisel konverentsil alla deklaratsioonile, mille kohaselt äh, kavatsetakse nendes riikides ettevõtete juhatustes tagada naiste ja meeste võrdne esindatus jah, see on väga tähtis eesmärk, kuid me ei tohiks ära unustada seda, et naistevastane vägivald meie ühiskonnas on ikka veel alles. ma tänan Euroopa Parlamenti selle ürituse korraldamise eest, sellepärast et meil tuleb võidelda vägivalla vastu. kui meil ei ole võimalik tagada soolist võrdõiguslikkust, siis vägivald kui selline jätkub ja mõtlen siin eriti kodust vägivalda, aga mitte ainult mõtlen ka naistega ja tüdrukutega kaubitsemise peale ja seksuaalse ärakasutamise peale. kahekümne esimene sajand äh, kuulutati ÜRO poolt äh, seksuaalse ärakasutamise vastase võitluse sajandiks, selleks, et tagada naiste põhiõigused. peale selle tuleb meil võidelda ka sundabielude, aumõrvade ja ka ähm, suguelundite muundamise vastu. Need on probleemid, millel on üks ja sama juurestik, nimelt äh, meeste ja naiste äh, soolise võrdõiguslikkuse puudumine. paljudes ühiskondades on naiste staatus äh, viimastel aastatel paranenud, kuid meil siiski tuleks tagada sooline võrdõiguslikkus äh, kõikides maailma regioonides. me peame toonitama, et sooline võrdõiguslikkus on tsiviliseeritud ühiskonna osa ja me peame toonitama, et ühte sugupoolt ühiskonnas ei tohi äh, diskrimineerida ainult sellepärast, et nad on naised me panime Pekingis juba esimesed eesmärgid paika. mõned eesmärgid on saavutatud, kuid veel on terve rida eesmärke, mida tuleb veel äh, saavutada, kui me soovime võidelda vägivalla vastu väga tähtis on tegutseda rahvusvahelisel tasandil, kuid veel tähtsam on tegutseda rahvusriikide tasandil. jah, tüüpide kirjeldamisel kuritegude puhul oleme me teinud juba edusamme, aga meil on vaja ennetavaid meetmeid. ja kui me vaatame kahe tuhande kümnendat aastat, siis tegelikult oleme me juba esimesed sammud teinud. nädal tagasi tööhõive ministrite nõukogu võttis vastu äh, dokumendi, kus on paika pandud Euroopa Liidu põhimõtted võitlemaks naistevastase vägivalla vastu. ja on ette nähtud terve rida erinevaid aktsioone selleks, et selles valdkonnas edasi jõuda. Lissaboni lepinguga töötati välja ka põhiõiguste harta ja see on tegelikult üks neid valdkondi, kus me saame Euroopa Liidu äh, selles äh, võitluses keskpunkti panna, meil tuleb naistele näidata, et nende õiguste eest võideldakse ja et me kavatseme nende ähm, probleemid lahendada. Euroopa Liit muutub tõeliselt suureks alles siis, kui me suudame piiri panna vägivallale. tegemist on küsimusega, mille eest peaks võitlema terve ühiskond. vägivalla vastu tuleb võita ju-, võidelda julgelt. meil tuleb leida ennetavad meetmed ja meil tuleb kaitsta ohvreid on väga tähtis välja töötada Euroopa tasandil strateegia selleks, et meil oleks ennetavad meetmed vägivalla vastu ja selleks on meil vaja ka Euroopa Komisjoni strateegiat, mis ei oleks mitte ainult poliitika raamistikuks, vaid ka nii-öelda äh, kohtumispunktiks liikmesriikidele, selleks et liikmesriigid saaksid kogemusi vahetada ja analüüsida edusamme vägivallavastases võitluses. ja liikmesriikidel on, oleks niimoodi võimalik anda panus ka piiriüleseks äh, koostööks meil on vaja kahekümne seitsme liikmesriigi jaoks äh, ühesuguseid tegureid ja meetmeid. see on ähm, väga tähtis äh, osa Pekingi dokumendist meil on vaja ka usaldusväärset informatsiooniallikat selleks, et poliitikatele anda õige suund ja selleks, et äh, hiljem tulemusi analüüsida me jõudsime kokkuleppele selles osas, et meil on praegusel hetkel vaja hakata tegema esimesi samme Euroopa tasandil siirdekeskuse loomiseks, vägivallavastase võitluse siirdekeskuse loomiseks. ainult üheskoos on meil võimalik midagi ära teha, ainult üheskoos on meil võimalik parandada informatsioonivahetust me oleme teinud juba esimesi uuringuid ja me kavatseme neid ka jätkata ja peale selle kavatseme alustada ka erinevate teavituskampaaniatega selleks, et pöörata tähelepanu vägivallavastasele võitlusele ja võidelda stereotüüpide vastu see on väga tähtis töö, eriti just noore põlvkonna hulgas, sest meil tuleb tunnistada, et äh, meil on võimalik naistevastase vägivalla vastu võidelda ainult siis, kui me sellest ka avalikult räägime. peame rääkima sellest, mis siiamaani jäi koduseinte varju. ühiskond kui selline on vägivalla eest vastutav. ma arvan, et äh, tegemist oleks väga hea panusega. Euroopa peaks äh, vägivalla probleemi kui sellise tea-, tutvustama ja sellepärast meil on ka naistevastase vägivalla öö, öö, võit-, naistevastase vägivalla vastu võitlemise aastat. meil tuleb pöörata suuremat tähelepanu ohvritele. meil on vaja kriisiabi telefoni, meil on juba sisse viidud esimene telefoninumber, milleks on sada kuuskümmend ja sellele saavad naised helistada. aga meil on vaja koordineerida kriisiabi Euroopa Liidu tasandil. meil on ka direktiivi projekt naiste kaitseks ja see on kohe kindlasti väga tähtsaks meetmeks, eriti just nende kuritegude puhul, kus on erinevat tüüpi ohvrid ja sinna hulka kuuluvad ka koduse vägivalla ohvrid. me ei tohi lubada seda, et äh, hirm levib. Euroopa kodanikud peavad ennast koduse, kodudes kindlalt tundma. seda ütles ka juba Seneca. ta ütles, et ühtegi naist ei tohi pidada orjana. ükski naine ei tohiks äh, karta elada hirmu all ja ei peaks kartma ka seda, et teda seksuaalselt äh, kuritarvitatakse. me ei taha, et Euroopat tagaks vägivallalaine, sellepärast Euroop-, sellepärast Hispaania Euroopa Liidu eesistujamaana äh, haaras kinni komisjoni ettepanekust äh, töötada välja direktiiv, mis on suunatud naiste vasta, naistega kaubitsemise vastu ja naiste seksuaalse kuritarvitamise vastu. meil on vaja Euroopa Liidu tasandil reguleerimisraamistikku selleks, et äh, selle vägivallavormi vastu võidelda. meil on tegemist vägivallaliigiga, mis äh, on Euroopa Liidus vägagi levinud ja mida äh, Äh, millega vaikselt lepitakse. me ei tohi sellega aga nõustuda. proua esinaine, me oleme Euroopa Liidus teinud juba suuri samme võitlemaks naistevastase vägivalla vastu. tegemist on ühise väljakutsega. ja nüüd on meil vaja välja töötada direktiiv direktiivi väljatöötamine tegelikult ei ole pikaajaliseks eesmärgiks, ei, tegemist on kõigest äh, stardikohaga. lähte kohaga võitlemaks vägivalla vastu üleüldiselt. kaheksandal märtsil tähistati rahvusvahelist naistepäeva ja meil tõesti on võimalik naistevastase vägivalla vastu võidelda, kuid selleks on meil vaja pingutada ja selleks on meil vaja teha koostööd. seepärast on ka väga tähtis, et Euroopa Parlament, liikmesriigid ja komisjon teeksid koostööd. tegemist äh, oleks ähm, sellise koostöö puhul jõudude koondamisega Euroopa Liidus, saavutamaks ühist suurt eesmärki. meil tuleb üheskoos vägivalla vastu võidelda, võidelda ohvrite õiguste eest. ja meil on kohe kindlasti võimalik Euroopa Liidu tasandil teha ära rohkem kui siiani, suur tänu! Varmt tack minister Aido Almagro suur tänu teile, minister. minu meelest on igati hea teada seda, et Euroopa Parlament, komisjon ja eesistujariik on kõik sammumas täpselt sama rada pidi nii et suur tänu teile. ja nüüd on mul väga hea meel tervitada siin Euroopa Komisjoni asepresidenti proua Vivian Redingut, kes vastutab õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse eest. niisiis, proua volinik, tere tulemast ja sõnajärg on teil lugupeetud parlamendi president, minister, parlamendisaadikud, daamid ja härrad! siin on nii mõnigi meesterahvas saalis, nii et tere tulemast ka teile! naised vajavad ju mehi, sest mehed aitavad neil probleeme lahendada. mul on väga hea meel siin täna olla mul on hea meel tähistada teiega kaheksanda märtsi rahvusvahelist naistepäeva tõepoolest, kaheksas märts on juba jäänud selja taha, aga pole hullu, sest mina arvan, et iga päev on naistepäev. iga päev on naistepäev juba sada, juba sellest ajast, sada, sada aastat tagasi oli iga päev naistepäev ja me oleme tegelikult edusamme teinud, aga selge see, et meil on veel nii mõndagi tarvis ära teha, ennekõike selle küsimuse osas, mis on ka tänase konverentsi teemaks, naistevastane vägivald. meie seisame silmitsi veel tõsiste väljakutsetega. mul on väga hea meel tõdeda, et kogu parlamendikoda on andnud oma nõusoleku tegeleda selle küsimusega. mul on hea meel näha, et Hispaania eesistujana on naistevastase vägivallavastase võitluse seadnud oma tegevuskavas üheks prioriteediks. viiendal märtsil paar päeva enne rahvusvahelist naistepäeva Euroopa Komisjoni president Barroso ja mina ehk siis komisjoni esindajatena mees ja naine esitasime naiste harta. me tutvustasime seda hartat teile ja harta ei ole mitte ainult selles mõttes oluline, et seda toetab kogu komisjoni volinike kolleegium, vaid tegemist on kahekümne seitsme komisjoni voliniku pühendumusega kõikidele erinevatele komisjoni poliitikatele ja tagada seejuures naiste igakülgne kaitse. tegemist on esimese säärase ettevõtmisega Euroopa Komisjoni ajaloos. ja pärast harta vastuvõtmist lähevad asjad edasi nii, et kõik volinikud tagavad selle, et harta punktid oleksid ka reaalsuses nähtavad ja kõik punktid oleksid kaasatud erinevatesse poliitikatesse. hartas on ära toodud viis erinevat tegevusvaldkonda järgmiste aastate jaoks ja üheks tegevusvaldkonnaks on väärtus, on väärikuse kaitse, terviklikkuse kaitse ja soolise vägivalla lõpetamine me teame, et naistevastane vägivald kujutab endast naiste ja tütarlaste põhiõiguste rikkumist. kuna meil on olemas põhiõiguste harta ja põhiõiguste harta kuulub lahutamatult meie aluslepingute juurde, siis tuleb seda hartat ka praktikas rakendama hakata. see on meie teenäitaja, meie kompass. kõiki meie tegevusi hinnatakse vastavalt sellele, kas need on kooskõlas hartaga. ja tegelikult ei ole mitte ainult äh, Brüsseli suured äh, asutused siin seda meelt, et tuleb võidelda naistevastase vägivallaga. Eurobaromeetri uuringud näitavad äh, seda, et kõik naised Euroopas leiavad, et naistevastane vägivald on see number üks teema, millega tuleb tegeleda ja mis tuleb lahendada. seega parlament on teinud väga õige otsuse, me peame tegema lõpu naistevastasele vägivallale ma olen väga tänulik proua Eva-Britt Svenssonile, Euroopa Parlamendi saadikule, kes on isiklikult võtnud sõna sel teemal, mida vägivald on toonud kaasa tema perekonnale ja ta on palunud meil kujutada ette seda, kuidas sa oled suhtes ühe inimesega ja sa kardad teda, sa süüdistad kogu aeg ennast ja see teine pool, see teine inimene sinu kõrval omab kontrolli täielikult kõige üle väga oluline on, et naised räägiksid. seda sellepärast, et väga sageli peetakse sellist naistevastast vägivalda tabuks, aga me peame sellest üle saama ma olen tänulik kõikidele nendele naistele Euroopas, kes ütlevad, et palun võtke sõna, rääkige sellest, saame sellest üle. jah, sageli see vägivald leiab aset koduseinte vahel, aga see mõjutab tohutul hulgal naisi me leiame, et kusagil üks viiendik äh, kuni veerand Euroopa naistest on kogenud vähemalt üks kord oma täiskasvanu eluea jooksul vägivalda ja üks kümnest naisest on äh, kogenud seksuaalset vägivalda. mind šokeerib see, et äh, naisi piinatakse nii kohutavalt sõjapiirkondades ja mul on väga hea meel tõdeda, et meie endine volinik on nüüd ÜRO erisaadik, kes tegeleb just naiste kaitsmise küsimusega sõjapiirkondades. me oleme arvestanud, et umbes viissada tuhat naist Euroopas on pidanud äh, kogema äh, ümberlõika, on pidanud kogema erineval moel moonutamist, suguelundite moonutamist, tegemist on äärmiselt võika kuriteoga nende naiste suhtes, me ei saa seda aktsepteerida ei Euroopas ega ka mitte kusagil mujal maailmas. naistevastast vägivalda ei ole võimalik kuidagi õigustada, ei seda, et tegemist on mingisuguse traditsiooniga, tavaga, see ei ole seda, see on kuritegu ja kõik. ja sellepärast peamegi koondama üheks oma jõud et selle vastu astuda. komisjon kinnitab veel kord, et me oleme pühendunud naistevastase vägivalla peatamisele. meie eesmärk on kirjas juba Stockholmi programmis, kus on rõhutatud seda, et kuritegude ohvrid peavad saama vajaliku kaitse. volinik Cecilia Malmström ja mina õige pea tuleme välja sellise tegevuskavaga, mis aitab Stockholmi programmiga praktikas rakendada vägivallavastane võitlus ja vägivalla ohvriks langenute aitamine saab kindlasti olema meie jaoks üheks prioriteediks. muide, järgmise paari päeva jooksul tulevad välja ka esimesed seadusandlikud meetmed, seda selleks, et ka kriminaalseadustikes oleks kuidagi reguleeritud see kuidas karistada muuhulgas inimkaubitsemist. nii et see on meie järgmise paaripäeva teema. kindlasti arendame edasi Daphne programmi. juba kümme aastat on see programm toetanud erinevaid ettevõtmisi, võitlemaks laste, noorte ja naistevastase vägivallaga, selleks, et äh, samuti tagada ohvrite kaitset. Daphne on rahastanud enam kui viitesadat projekti nii et härra president, nagu te isegi näha võite, Euroopa Liit ja Euroopa Komisjon sealjuures on juba väga aktiivselt tegutsenud selles vallas. Daphne programmi raames oleme me uurinud ka kahjulikke tavasid, näiteks äh, sunniabielud, naiste suguelundite moonutamine. selle uurimise tulemusi ootame millalgi aprillikuus ja nende tulemuste põhjal on komisjonil võimalik välja töötada erinevaid tegevuskavasid, võttes arvesse erinevaid algatusi Euroopas, mujal, uurides seadusandlust, vaadates poliitikaid, praktikat ja loomulikult kavatseme teha tööd ka vabaühendustega, aitamaks neid, kes on pidanud kogema oma suguelundite moonutamist. samuti soovin, et tegeldakse rohkem soolise vägivallavastase võitlusega, muuhulgas just äh, suguelundite moonutamise vastu tuleb võidelda. Euroopa tasandil tuleks harmoneerida vastav seadusandlus, vähemalt see seadusandlus, mis puudutab soolist vägivalda, vägivalda laste suhtes sest vägivalla all kannatavad ju ka väikesed lapsed, nii poisid kui tüdrukud. niisiis, tuginedes sellele uurimusele, tahame paremini harmoneerida seadusandlust loodetavasti juba käesoleva aasta sügisel. eelmise aasta novembris tehti siin parlamendikojas ettepanek, et Euroopa poliitika oleks sidusam, et eesmärgiks oleks võidelda igasuguse vägivalla vastu samas enne seda nõukogu kutsus üles komisjoni töötama välja Euroopa tasandi strateegia võitlemaks naistevastase vägivallaga. nüüd on minu vastus sellele järgmine. septembrikuus käesoleval aastal komisjon tutvustab mahukat strateegiat, mis peaks tagama võrdõiguslikkuse naiste ja meeste vahel, mis puudutab perioodi või ajavahemikku kaks tuhat kümme kuni kaks tuhat viisteist see strateegia omakorda saab rakendust konkreetsete ettevõtmiste näol, loomulikult on arves naiste hartas sisalduvat, see on see, milles komisjon ennekõike lähtub. naistevastase vägivalla vastane võitlus saab olema üheks peamiseks prioriteediks selle strateegia raames parlamendi koda palus komisjonil korraldada ka kõrgetasemelise konverentsi seda selleks, et töötada välja sidusamaid poliitikaid, et käsitletaks kõiki erinevaid naistevastase vägivalla vorme. mul on hea meel siinkohal kinnitada teile, et kahekümne viiendal novembril käesoleval aastal sellesisuline konverents ka aset leiab me tähistame siis naistevastase vägivalla, vägivallale lõpu tegemise päeva. see annab võimaluse komisjonile tutvustada erinevaid meetmeid naiste, naistevastase vägivalla lõpetamiseks ning annab võimaluse konsulteerida sidusrühmadega, liikmesriikide parlamentide, valitsuste ja kodanikuühiskonna esindajatega. loomulikult lähtume läbirääkimistest, mis leidsid aset Euroopa Nõukogus, kus käsitleti naistevastase vägivalla vastast võitlust ja tuginedes nende läbirääkimiste tulemustele, saame samamoodi oma töös äh, kõike seda arvesse võtta ja edasi anda nii et äh, nagu te näete, lugupeetud kolleegid, me suhtume sellesse väga tõsiselt. naistevastane vägivald on kuritegu, nimetame asju õigete nimedega. ja ütleme ka maailmale seda, et tegemist on kuriteoga. kui me kõik ühiselt tegutseme, siis me suudame naistevastast vägivalda ka peatada. aga proua esinaine, ma olen veendunud selles, et kui me tahame midagi ära teha, siis äh, ma leian, et äh, me ka saavutame tulemuse ja sellele tuleb lõpp, aitäh! suur tänu, suur tänu komisjoni asepresidendile, suur tänu proua Reedingule, ma tänan teda selle huvitava ettekande ja ka suurepärase koostöö eest, mis kindlasti jätkub ka tulevikus parlamendi ja komisjoni vahel. nagu proua Reiding juba ütles, me peaksime tõsiselt võtma vabaühenduste kogemusi, naisteühenduste kogemusi. meil tuleb üheskoos tegutseda, meil on vaja kõiki kogemusi, kõiki teadmisi selleks, et koostööd teha. suur tänu! suur tänu ka soolise võrdõiguslikkuse ministrile Hispaaniast, proua Almagrole, suur tänu proua volinikule ja suur tänu ka parlamendi presidendile härra Puusekile nende inspireerivate sõnade eest meie konverentsi alguses me alustame nüüd aruteluga ja ma meenutaksin teile, et iga osavõtja leiab enda laualt ankeedi, mis tuleb täita, kui te soovite sõna saada. meil on kõneaeg piiratud kahele minutile ja olen väga tähtis, et me solidaarselt sellest kõneaja piirangust kinni peaksime. selleks, et võimalikult paljud inimesed saaksid ka sõna. nii et veel kord tere tulemast, tere tulemast sellele arutelule, võtke julgelt sõna, täitke teie ees olev ankeet selleks, et te saate oma sõnavõtusoovist märku anda. esimene kõneleja minu nimekirjas on proua Mitria Rumeenia senatist. palun, teil on sõna. Fru Mitrea proua Mitrea, palun. kaua kui me ootame, et proua Mitrea sõna võtab, tahaksin kõigepealt anda sõna proua Mateerale. vabandust, nimekiri on juba praegu päris pikk, nii et kõigepealt saab paruness Nerd äh, Ühendkuningriigist sõna. tänan, proua esimees, tahaksin kaks-kolm asja ära öelda. kõigepealt, Suurbritannias on meil olemas tõesti olukord, kus üks neljast naisest kannatab koduvägivalla all, kuid ma tahan rõhutada siin kultuurseid erinevusi ja kultuurseid raskusi, mis meil on, äh, Suurbritannial on väga mitmekultuuriline ühiskond. mina olen pärit kultuurist, kus koduvägivalda peetakse normiks ja kus mõnikord poliitikud ja kodanikuühiskond kardab sõna võtta kultuuriliste erinevuste ja kultuuriliste raskuste suhtes, millega seisavad silmitsi noored naised. kui me püüame kaotada ära vägiva-, naistevastast vägivalda, siis kõigepealt peame püüdma jõuda selleni, et me jõuame kõigi naisteni, eriti nendes kogukondades, kus nende häält ei ole eriti kuulda. sest kui meie ei ole piisavalt julged, et seda teha, siis on need naised meie peidus ohvrid. ja nad on jätkuvalt Äh, nad soodustavad jätkuvalt vägivalda, mis omakorda mõjutab nende las-, lapsi. jätkuvalt peaksime töötama nende riikidega, kust need naised äh, algselt pärit on, töötama nende parlamentidega, siis saame võib-olla paremaid suhteid, paremaid äh, tulemusi ka nende riikidega. olen töötanud väga tõsiselt nende naistega, kes on kannatanud vägivalla all meie kogukondades ja ütlen teile, et see on kasvav probleem, mitte vähenev probleem Eh, suur tänu, proua Matera parlamendi ökoloogia asekomisjoni esimees, palun. suur aitäh, proua esimees, mul on väga hea meel, et mind on kaasatud sellesse töösse, mis on viinud rahvusvahelise naistepäeva auks korraldatud konverentsini. see on hästi oluline päev, me tähistame seda päeva. me oleme kakskümmend seitse maailma kõige tsiviliseeritumat riiki, see on oluline mitte ainult institutsioonide ja spiikerite jaoks nendest institutsioonidest, kes on oluliselt siia panustanud, kuid me peegeldame naiste maailma tervikuna ja me teame, et naiste vastu äh, kasutatakse vägivalda. naised kogevad füüsilist ja vaimset vägivalda nii äh, kodudes kui kodudest väljaspool ja seda kõikides riikides meie seas. me peame selle peatama Euroopas, veerand naistest kannatavad vaimse vägivalla all rohkem kui kümme protsenti kannatavad äh, seksuaalse vägivalla all ja on äh, suurenemas ka äh, suguelundite moonutamise juhtumid, mis mõjutab eriti lapsi. me peame peatama naistevastase vägivalla, teeme seda oma komisjonis, äh, mida, millega me siin parlamendis töötama, töötame, vägivalla all kannatavate naiste hulk on väga suur. me peame säilitama inimeste väärikuse, Euroopa peaks tagama inimeste väärikuse, aga meil on veel väga pikk tee käia, enne kui sinna jõuame. Euroopa Liit tahab ära kaotada igasuguse diskrimineerimise naiste, naiste vastu, kuid vägivald kasvab ning seda on võimalik ka tõestada. lisaks Euroopale on ka ÜRO ja rahvusvahelised konventsioonid ning nemad viitavad naistele siin ei ole küsimust äh, vaid selles, et peatada vägivald naiste vastu, vaid ka vägivald laste vastu. on õigus olla inimlikult koheldud, õigus elule. me peame peatama naistevastase vägivalla, sest see viib naiste surmani. kahe tuhande üheksanda aasta detsembris ja veebruaris võtsime vastu resolutsioonid, mis kutsuvad üles igasuguse naistevastase vägivalla lõpetamisele. teine asi puudutab meeste ja naiste vahelist äh, võrdsust. Nende resolutsioonide oluline osa ja see resolutsioon sai saadetud paljudele äh, tervele hulgale kolleegidele erinevates institutsioonides, me kõik töötame koos selleks, et peatada naistevastane vägivald äh,. proua eesistuja äh,, täna ei piisa sümboolsetest žestidest, ideoloogilisest lahingust ei piisa, me peame tegelikult äh, tööd tegema selleks, et meil oleks ühiskondlikud ja riiklikud poliitikad, mis seisaksid naiste õiguste eest. Äh, lõpetan sellega, et oleme sellele teele asunud, me liigume õiges suunas kuid peame olema otsusekindlad, ainult koos võime üles näidata solidaarsust ja loodame, et järgmised äh, sada aastat mingisugust mõju ka avaldavad, aitäh! suur tänu, proua Matera ja järgmine kõneleja on härra Fonsüüdov äh, Rootsi parlamendist, palun, teil on sõna. suur tänu, suur tänu, et andsite mulle sõna ja suur tänu ka selle tähtsa ürituse korraldamise eest. jah, tegemist on väga tähtsa küsimusega, aga me peaksime pigem mõtlema ennetavatele meetmetele. Rootsi valitsus juba kolm aastat tagasi võttis vastu tegevuskava, kus on kirjas viiskümmend kuus konkreetset ettepanekut selle kohta, kuidas võidelda naistevastase vägivalla vastu. tegemist on tegevuskavaga, mida võin edasi soovitada otse loomulikult mängib ka õigusriik väga tähtsat rolli selle küsimuse lahendamisel. me teame, et naistevastase vägivalla puhul on reaktsiooniks tavaliselt see, et kedagi ei karistata. meil tuleb mõelda reformide peale ja meil tuleb sisse viia karistused naistevastase vägivalla puhul, ainult niimoodi on meil võimalik vägivalda summutada see tähendab seda, et politsei ja prokurörid peavad oma mõtlemisviisi muutma. Rootsi politsei on näiteks algatanud teavituskampaaniat, mis on suunatud meestele ja neile öeldakse, et kui nad kasutavad vägivalda oma naiste vastu, siis järgneb sellele ka karistus ja ma arvan, et äh, seda asjaolu tuleks üha rohkem toonitada. peale selle tavaliselt ähm, naistevastase vägivalla puhul, kui asi jõuab kohtuprotsessi ja karistuseni, siis karistused on väga madalad ja ma olen täiesti kindel, et proua Svensoniga koos tuleks meil võidelda selle küsimuse vastu, sest õigusriik kui selline mängib väga tähtsat rolli. suur tänu, härra von Südorf järgmisena saab sõna proua Poskut Euroopa Parlamendist. palun, teil on sõna. suur tänu, proua esimees. mul on väga hea meel kuulda seda, mida kavatsevad teha proua minister ja proua asepresident, see järelevalvekeskus ja ka karistuste sisseviimine on väga tähtis eriti kui me mõtleme suguelundite moondamise peale, aumõrvade peale ja nii edasi. ma olen äh, Somaalia ühe naisteorganisatsiooniga proua ministrile kirjutanud kirja just selles osas, mis puudutab äh, suguelundite moondamist. on väga tähtis, et selle küsimusega hakatakse tegelema ja et äh, sellist probleemi kui sellist ka tõesti äh, sügavamalt käsitletakse. peale selle tuleb meil kaitsta naisi ka aumõrvade eest ja me peaksime hoolitsema mõrvade me peame hoolitsema ohvrite eest. meil tuleb hoolitseda ka naiste tervise eest, eriti siis, kui nende suguelundeid on moondatud ja peale selle tuleb meil mõelda ka asüülika, asüülipoliitika peal. meil on väga palju vaja ära teha, kui me soovime naisi tõesti kaitsta. mis puudutab aumõrvasid, siis siis on tegemist küsimusega, mille puhul meil tuleb vaadata, mida teised riigid on teinud Türgi puhul on väga palju edusamme aumõrvade osas äh, tehtud ja ma arvan, et me peaksime kandidaatriikidelt midagi õppima. suur tänu, proua Poskut ja nüüd saab sõna proua Mitrija Rumeenia parlamendist, palun. Rumeenia senatist, palun, teil on sõna. serviciilor sociale publice în domeniul combaterii și prevenirii violenței în familie în România äh,. riiklike te- äh,, süste-, riiklikud süsteemid naistevastase vägivalla vastu võitlemiseks ei ole hästi arenenud ja seda tööd pigem teevad kodanikuühiskonna organisatsioonid, kes te-, koos kohalike omavalitsustega on välja töötanud eriteenistused selleks, et kaitsta ohvreid. on ka sotsiaalteenuste pakkujaid, kes töötavad äh, seaduserikkujatega vägivalda põhjustavad faktorid Rumeenias on alkoholi kuritarvitamine, patriarhaalne peremudel ja üleüldiselt vägivaldne keskkond. on terve hulk seadusandlikke akte, mis reguleerivad ja kontrollivad seda vägivalla vormi nii kodus kui töökohtadel. ja on kogu sotsiaalteenuste süsteem, mille eesmärgiks on just nimelt selle probleemi lahendamine koduvägivald, perevägivald on muutunud murettekitavaks fenomeniks, kuivõrd äh, kohtuasjade arv, mille aluseks on just nimelt avaliku korra rikkumine, on väga-väga suur. Need kohtuasjad on väga tõsised, sest tavaliselt peaks perekond olema harmooniline keskkond. ja tavaliselt on perevägivalla ohvrid naised ja lapsed. mõnikord süüdistavad kuritarvitatud inimesed iseennast, neile on moonutatud, neil on moonutatud reaalsuspilt, mida põhjustab just nimelt korduv vägivald. naised, kes kannatavad vägivalla all, kannatava, taluvad äh, löömist aastaid, enne kui nad otsustavad midagi ette võtta ja olukorda muuta. Need naised, kes tunnevad, et laste nimel tasub ähm, peksmist taluda, eksivad sügavalt. sest see atmosfäär on lastele kahjulik, see kahjustab lapsi, kõik need asjad mõjutavad lapsi tulevikus. suhtes Äh, või püüda mõista partneri agressiivset loomust, kuid probleemi see ei lahenda. konstruktiivseks vastuseks olla, oleks võidelda äh, eneseväärikuse eest ja teisest lugupidamise eest. kahjuks on meie kultuuriline pilt selline, et see tolereerib äh, koduvägivalda ja see muudab probleemi lahendamise pea võimatuks. Rumeenias on teadlikkuse tõstmise kampaaniad ja poliitikad, mida on käivitatud selleks, et võidelda perevägivalla vastu. on ka tegevusi, mille eesmärgiks on ohvrite toetamine eh, eri, eh, eriteenuste kaudu. Rumeenia eh, on väga huvitatud olnud teistelt riikidelt õppimast mis puudutab et, et kümme protsenti naisi, kes on esitatud ähm, Euroopa Parlamendist, siis viiskümmend kaks protsenti on Rumeenia populatsioonis naisi, mina olen osa sellest kümnest protsendist. ma olen, mind väga-väga puudutab see teema, minu meelest peaks äh, suhtumist muutma ründajate vastu iga hinna eest, ohvrid peavad teadma oma õigusi ja nad peavad teadma, millised on meetodid oma õiguste eest võitlemiseks, on oluline et kooliaastate käigus tuleks anda sellekohast haridust ja me peame kohandama neid oma olukorraga, nii et õnnestuks peatada nii vaesust kui vägivalda, aitäh! suur tänu, järgmisena proua Garcia Perez Euroopa Parlamendist, palun! suur tänu, proua esinaine! sooline võrdõiguslikkus ja naistevastase vägivalla võitlus poliitilise prioriteedina on minu arvates märk edusammudest. kui me hakkame reaalsusest rääkima nii, nagu see on, räägime asjadest, mis toimuvad iga päev ja mille puhul naised arvavad, et tegemist on täiesti tavalise olukorraga, kui me selle küsimuse tõstatame, siis kohe kindlasti tegemist edusammuga nii et me oleme teinud esimese sammu võitlemaks selle häda vastu. tänane konverents on kohe kindlasti väga tähtis. on tähtis, et me ütleme, et nii mehed kui ka naised vastutavad selle seisus, seisundi eest ja et me ei tohi mitte ühtegi minutit kaotada. seepärast on mul väga hea meel selle algatuse üle, mis eelmisel nädalal alguse sai tööhõive ministrite nõukogus. jah, praegusel hetkel on viimane aeg midagi ära teha. Euroopa Komisjon on alustanud hädavajaliku tööga, rakendamaks strateegiat äh, selleks, et me saaksime kogemusi vahetada, selleks, et me teaksime, et milline on reaalne olukord Euroopas ja selleks, et me saaksime võidelda sotsiaalse ebaõigluse eest. ma tean, et Euroopa Parlament kindlasti toetab Euroopa Komisjoni. tahan veel kord toonitada, kui tähtis on kohene alustamine. meil tuleb alustada strateegia rakendamist. me ei saa pöörata tuhandetele naistele selga, naistele, kes kannatavad koduse vägivalla all. tegemist on väga tähtsa küsimusega, mille vastu tuleb kohe praegu hakata võitlema. Euroopa naistevastase vägivalla vastane strateegia ei tohi jääda ainult paberile, see tuleb rakendada. ma olen kindel, et enamus saadikutest Euroopa Parlamendis on ka sellega nõus. suur tänu! suur tänu, proua Garcia Perez! ja nüüd saab sõna külaline Itaalia senatist proua Montani, palun. Ehm, suur tänu, proua esimees. mina tahaksin tänada kõiki selle tähtsa konverentsi korraldajaid. tahan toonitada, et minu koduriigis on viimasel ajal väga palju ära tehtud. avalikkust on teavitatud räägitakse üha rohkem naistevastasest vägivallast ja parlamendi mõlemad kojad on teavituskampaaniatesse kaasatud. võeti vastu ka jälitamise vastane seadus peale selle oli meie jaoks väga tähtsaks küsimuseks ka inimestega kauplemine, selle küsimusega oleme ka tegelenud. me oleme sisse viinud erinevad telefoninumbrid, kuhu on võimalik ohvritel helistada. siis on meil veel üks reklaamikampaania, mis algas kaheksandal märtsil ja seal räägitakse ja sellesse kampaaniasse on kaasatud kaks päevalehte, üks parempoolne ja üks vasakpoolne päevaleht. mõlema päevalehe juhtideks on naised ja need päevalehed alustasid vägivallavastast võitlust nimelt tavalise reklaami asemel avaldavad need päevalehed pilte naistest, kes on sattunud vägivalla ohvriks. proua esimees ja parlamendi president juba toonitasid, et meil tuleb üheskoos tegutseda selleks, et naistele jõudu anda ja poliitikas ja töömaailmas midagi ära teha. on täiesti selge, et vägivallavastane võitlus peaks toimuma koostöös rahvusparlamentidega. otse loomulikult peaks olema kaasatud ka Euroopa Parlament, suur tänu! suur tänu, proua Jemantani! järgmine on, kõneleja on proua Lunacek Euroopa Parlamendist. Quiero empezar a, a hablarle a la ministra de Igualdad de España. Soy diputada austríaca, pero mi lucha... Suur tänu! Mina tahan kõigepealt pöörduda Hispaania soolise võrdõiguslikkuse ministri poole. Austrias juba 30 aastat äh, olen olnud ühe naiste organisatsiooni liige Tiroolis, nimelt tegemist on väga äh, katoliikliku piirkonnaga ja ma tahan väga tänada Hispaania ministrit, et nad on praegu oma eesistumise ajal alustanud selle kampaaniaga. ma loodan, et nad saavutavad selle, millest me oleme siin rääkinud. mul on kolm küsimust, millest üks on otseselt suunatud Hispaania esindajale. Te rääkisite siin tasuta äh, telefoninumbrist äh, number sada kuuskümmend. Te võiksite ka sisse viia telefoninumbri vägivalla ohvritele. meil oleks vaja inimesi, psühholooge, kes tõesti räägiksid äh, ohvritega ja teiseks on naisteorganisatsioon ja nüüd pöördun ka proua Reedingu poole. nimelt meil on terve grupp naisi, kes elavad suure hirmu all kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides. mõtlen siin äh, lesbisid, nad satuvad äh, nii füüsilise kui ka vaimse vägivalla alla. kas Hispaania eesistujamaana või ka proua volinik on midagi ette näinud selleks, et lesbisid aidata, selleks, et nad võiksid, et nad ei peaks häbenema oma seksuaalse sättumuse pärast. ja nüüd äh, räägiksin natukene keeleküsimustest. meie keelekasutus on väga maskuliinne. me teame, et maskuliinne keelekasutus äh, domineerib meie ühiskonda. äkki me peaksime muutma natukene keelt, mida me kasutame keel peaks viitama sellele, et äh, elanikkonnast viiskümmend kuni viiskümmend kaks protsenti on naised. kas ka selles osas on teil mingeid algatusi? suur tänu. järgmine kõneleja on Ungari parlamendist. nimelt proua Viido, palun. suur tänu proua esimees, lugupeetud konverentsil osalejad. mina esindan Ungari parlamendi perekonnakomisjoni. olen selle komisjoni esimees. tahaksin teile oma arvamust avaldada. mul on väga hea meel täna siin olla ma arvan, et kui me räägime naistevastasest vägivallast, tuleks meil seda küsimust vaadata kahelt erinevalt poolelt. esiteks kui palju avalikkuses sellest küsimusest räägitakse? ja teiseks, äh, seaduslikud regulatsioonid. mina arvan, et meie seadusandjad teame väga täpselt, milline on olukord, kuid ma ei ole eriti kindel, et äh, tavainimesed teavad, milline on tegelik olukord. ma arvan, et äh, me küll kampaanialainetena tõstatame selle küsimuse, kuid me ei räägi sellest küsimusest iga päev ja me peaksime rääkima sellest iga päev ja siin oleks meil väga suureks abiks just meedia. naised kardavad rääkida vägivallast, me peaksime naistele selgeks tegema, et on täiesti tavaline sellistest asjadest rääkida ja me peaksime need tavainimesed ühendama nüüd seaduslike regulatsioonidega, peaksime naistele selgeks tegema, et vägivald kujutab endast kuritegu. Euroopa Liit ja ka liikmesriigid peaksid olema väga karmikäelised, sellepärast et naiste kaitse on midagi väga tähtsat naistele tuleb öelda, et nad peavad julgelt enda eest välja astuma, kui nad satuvad vägivalla ohvriks. ma paluksin, et komisjon alustaks teatud andmepanga koostamisega, et me teaksime, millised on erinevad meetmed, kui palju on ohvreid ja nii edasi. ma arvan, et selline andmepank aitaks ka tegelikult rahvusriikide seadusandlust parandada. aitäh! suur tänu! proua ministrile, esitati väga tähtsaid küsimusi. proua Almagro, ma annan teile nüüd sõna, et te saaksite vastata. eelnevalt ütlen veel, et meil on terve rida inimesi ikka veel kõnelejate nimekirjas, nad saavad sõna, nad saavad sõna järgmise aruteluvooru ajal nii et kes veel praegusel hetkel sõna ei saanud, äh, aga on minu kõnelejate nimekirjas, saab sõna järgmise aruteluvooru ajal. nüüd aga sõna proua ministrile. proua Ido Almagro, teil on sõna, palun. suur tänu, proua esimees. tahaksin tänada kõiki nende kommentaaride ja sõnavõttude eest, mida me siin kuulsime. ja mul on väga hea meel, et saan väljendada ja rääkida sellest, milline on olukord meie pilguga nähes, eh, näha, mil-, kuulda, milline on olukord teistes riikides, vahetada parimaid kogemusi ning võrrelda eh, üksteist. tahaksin keskenduda nendele küsimustele mis otse mulle suunatud äh, olid. on saavutatud osades liikmesmaades edasiminekut, kus seadusandja on selle prioriteediks võtnud. jah, on probleeme seal naiste traditsioonilise rolliga, aga kui asi puudutab äh, nende juhtumite arvu, millest äh, teavitatakse, siis need naised peavad äh, usaldama institutsioone ja kui äh, teavitatakse juhtumitest rohkem, see tähendab, et nende usaldus on kasvanud. aga kuidas tuleb aru saada, et naistevastase võitluse eeltingimuseks on äh, aru saada, milline olukord on tervikuna. Hispaanias toimus murrang siis, kui Ähm, sooline võrdõiguslikkus ja naistevastase vägivalla vastu võitlemine said poliitilisteks prioriteetideks, kui hakati toetama neid naisi, kes olid vägivalla ohvrid. see on valdkond, kus äh, naised kannatavad eraelusfääris äh, ning on raske seda tuua avalikkuse silma alla. esimeseks sammuks oli see tohutu teema tuua päevavalgele, kus äh, tegelikult vastutust kannab ju terve ühiskond. me saame seda saavutada pideva Äh, teavitamiskampaania, pidevate teavitamiskampaaniatega, äh, keskendudes meediale, kes saab siis rõhutada selle teema olulisust, pidades seminare, workshop'e, et aru saada, kuidas on võimalik informatsiooni sellel teemal vahetada. Pole kahtlustki, et minu riigis Hispaanias on see lähenemine andnud positiivseid tulemusi ähm, kodanike teadlikkuse tõstmisel. on oluline äh, soodustada sel äh, alast haridust juba väga varastes, äh, juba värases faasis. me ei peaks iseennast lollitama. tõsiasi, et asjast rohkem teatakse ei ole, ei tähenda sugugi seda, et kõik teavad, kui levinud see probleem on ja mida tegelikult siis teha tõsiasi, et informatsiooni, et informatsioon on paremini suunatud, et me kutsume inimesi äh, andma teada äh, naistevastasest vägivallast, võib tegelikult ka tagasilöögi anda, põhjustades inimestele rohkem hirmu. Äh, mis puudutab vägivalla põhjuseid, siis me peame rääkima spetsialistidega. sooline vägivald võib olla põhjuseks, võib käivitada selle ahela, meil on vaja aru saada, mis on vägivalla tara-, tagajärjed. suur osa sellest ähm, tuleneb suurest ebavõrdsusest meeste ja naiste vahel. me peame aru saama nendest muudatustest ja muutu-, muutustest, kui me tahame selle probleemiga võidelda. me peame muutma inimeste arusaamu, me vajame kommunikatsiooni, meediat, et sellega hakkama saada. me peame võitlema olemasolevate stereotüüpidega ja ilma taolise sotsiaalse äh, mõttemuutuseta ei ole võimalik muuta seadusandlust. keskendudes mõnedele konkreetsetele küsimustele, mis puudutab näiteks äh, tasuta abiliini naistele, kes on kannatanud koduvägivalla all. dokument, mille nõukogu heaks kiitis, ministrite nõukogu siis kirjutas, äh, EBSCO-s möödunud nädalal äh, kiitis selle heaks ja ütleb seal sõnaselgelt ka välja see dokument mainib üks, üks, kuus abiliini, üks, üks, kuus, kolm, kuid tegelikult tuleb aru saada teisi äh, hotline äh, taoliste probleemide jaoks, nagu te just siin ära tõite äh,, naised, kes on orjusesse sunnitud, inimesi äh,, keda sunnitakse äh, seksuaalsele alistumisele võib-olla komisjon võiks selles suunas midagi äh, välja mõelda, aga ma tean, et aprillis plaanitakse äh, käivitada teatud meetmeid sellega seoses, nii et minu arvates siin on tegemist positiivse sammuga edasi. naised peavad tundma, et nad on kaitstud, naised, kes äh, kannatavad äh, Äh, seksuaalse orjastamise all äh, neil peab olema keegi, kelle poole nad saavad pöörduda, me peame lõpetama maffia ja need võrgustikud, mis on loodud selleks, et äh, naisi orjusesse müüa ja selleks tuleb kaasata Euroopa kodanikke. Euroopa kodanikud ei saa olla taoliste kuritegude kaasaaitajateks. ja veel sellel teemal. siin on hästi palju Ähm, möödavaatamist ja, ja kodanikkond tihti jääb, äh, jääb vait, ei tee midagi. me peame siin kindlalt need maffialikud struktuurid ära kaotama ja me peame äh, peatama vaikiva ähm, ükskõiksuse ühiskonnas. see on loomulikult äh, selline üleüldine pakett, mida peame kasutama selleks, et neid maffiastruktuure lõhkuda ja seda peavad loomulikult kodanikuühiskonna institutsioonid toetama, aitäh! suur aitäh! nüüd tahaksin anda sõna volinik Redingile, et ta esitaks mõned lõppsõnad. volinik Reding, palun! suur tänu, proua esimees! mulle avaldas mulje, et kui te detailselt on äh, rahvusparlamentide esindajad siin sõna võtnud, demonstreerimaks, äh, mis juba praegu erinevates rahvusriikides olemas on, selleks et kaitsta naisi. või et võidelda vägivallaga. see on just täpselt see, mida meie praegusel hetkel teeme komisjoni tasandil, kogume kokku kõik meetmed, mida on kasutatud ja paika saadud, nii et saaksime õppida, mis on töötanud, mis ei ole sest me võime kopeerida äh, neid, mis on hästi töötanud ning jätta kõrvale need asjad, äh, mis on läbi kukkunud ja just täpselt seda teeme praegu kahe uurimusega. ühes uurimuses, mis puudutab seadusandlust erinevates liikmesmaades ja võimalust luua üle-euroopaline seadusandlus, see on uurimus, mis peaks valmima sügiseks ja teine uurimus puudutab Äh, kahjulikke traditsioonilisi tavasid ja seda, kuidas need on seotud sellega, mida nimetatakse üldiselt kultuuriks, aga mina keeldun seda kultuuriks nimetamast, sest minu meelest kuritegu on kuritegu, isegi kui talle pannakse kultuuri nimi peale. ja see uurimus peaks valmima aprilliks ja siis saame kõik tulla kokku kahekümne viiendal novembril sellel kõrgetasemelisel konverentsil, et näha, millised saavad olema konkreetsed meetmed, mida me välja pakkuma peame. Äh, mina ise usun ja olen ka paljudelt teilt kuulnud, et me peame murdma saladuse müüri ma usun, et kui meil õnnestuks luua üle-euroopaline informatsioonikampaania, nagu see, millega me praegu tegeleme ähm, võrdse palga teemal, siis oleks see hästi oluliseks vahendiks, mis lubaks ka rahvusparlamentidel võtta seda üle, arutada seda teemat riiklikul tasandil, sest ei piisa sellest, et komisjon ja Euroopa Parlament arutavad seda Brüsselis. me peame minema liikmesmaadesse, nii et te tõesti peate meid aitama äh, selle asjaga. oli ka küsimus, mis puudutab äh, lesbilisi naiseid. Fundament-, e, inimeste põhiõiguste harta ütleb väga selgelt. igasugune diskrimineerimine on lubamatu ükskõik millisel tasandil kas siin tegemist on siis seksuaalsel põhjusel, religioossel põhjusel, mingit vahet ei ole, naine on naine ja teda tuleb respekteerida ükskõik, kuidas ta elab ja mit-, ükskõik, millest seda usub. nüüd, mis puudutab hotline'i, komisjon lõi võimaluse, et oleks ikkagi üks, üks, kuus äh, hotline. mõned need numbrid on juba äh, loodud, üks näiteks kadunud laste kohta, kuid pean ütlema, et edu on olnud väga piiratud, sest liikmesmaad kuna liikmesmaad, et jah, me küll lepime kokku, et on olemas kadunud laste hotline, aga liikmesmaad ei hakka seda kasutama. siin jälle, kui me hakkame rääkima hotline'ist naistevastase vägivalla äh, juhtumite puhul minu arv-, äh, minu arvates, et kui me otsustame, et meil on vaja seda hotline'i, siis jälle rahvusparlamendid peavad tegema lobitööd oma valitsuses, äh, mitte nii, et nad ei tuleks ainult Brüsselisse, et jah, tore on küll, aga et nad realiseeriksid selle ka praktikas, ei piisa sellest, et on number. peab olema ka infrastruktuur olemas selle numbri taga, peab keegi, keegi peab vastama küsimustele peab olema keegi, kes asjaga edasi tegeleb, see peab olema seotud politseiga, ohvriabiga, nii et asi on keerulisem kui öelda, et jah, meil on ühte numbrit vaja. nii et siis ma tõesti tahaksin äh, loota rahvusparlamentide peale. ja proua esimees, kui me tõesti taolise numbriga abilini loome, siis ma tahan äh, loota, et Euroopa parlamentäärid töötavad koos rahvusparlamentääridega, nii et me saaksime koordineeritult äh, taolise abiliiniga ellu kutsuda ja ma väga-väga pooldan seda, nii et suur tänu te, suur tänu teile nende teadmiste eest, mis olete meile andnud ja ma ootan, et kõik teist et äh, jõuaksite peale seda ma loodan teid kõiki koht-, kohata kahekümne viiendal novembril peale kõiki nende ettevalmistavate uurimiste valmimist ja tööd rahvusparlamentides. suur aitäh kõigile, kes osalesid äh, debati esimeses raundis ja taas kord suur tänu äh, võrdõiguslikkuse minister proua Heido Kaido ja volinik Reding selle eest et osalesite meie esimeses paneeldebatis. Äh, tahaksin teile meenutada, et korraldame teise panaal, paneeldebati, kus osalised saavad panna oma nime kõnelejate nimekirja panna. meil on veel tund ja kümme minutit, et vahetada kogemusi äh, erinevatest liikmesmaadest. niisiis, nüüd läheme edasi teise osa juurde. ja tahaksin tervitada meie esimest kõnelejat. mul on väga hea meel tervitada proua Ines Alberdit, kes on ÜRO naiste arengufondi tegevdirektor, UNIFEM-i tegevdirektor. tere tulemast Euroopa Parlamenti, proua Alberdi ja teil on sõna Buenos días. Es una satisfacción para mí unirme al... tere hommikust, mul on väga hea meel, et mul on võimalus äh, koos Euroopa Parlamendiga tähistada rahvusvahelist naistepäeva tänavu aasta. see on ka Pekingi deklaratsiooni viieteistkümnes aastapäev. ma tahan tänada Jerzy Buzeki, Euroopa Parlamendi presidenti ja Eva-Britt Bensonit kes on Euroopa Parlamendi äh, naiste õiguste äh, komisjoni presidenti, kes on selle ürituse korraldanud, tahan tänada ka äh, võrdõiguslikkuse ministreid, proua Viviana Aidot Hispaaniat, Hispaaniast, Vivian Redingit, asepresidenti ja Euroopa justiitsvolinikku Äh, proua Mara Carfagnat Itaaliast. Äh, kümme aasta, äh, viisteist aastat on möödunud Pekingist, kümme aastat aastatuhande deklaratsioonist naised äh, hoiavad täna enda käest kaheksateist koma kuus protsenti kõikidest parlamendi ametikohtadest ning äh, soolised erinevused on vähenenud enam, enamikes riikides äh, naised äh, tulevad äh, palgatöölisteks ikka rohkem ja rohkem kõikidest piirkondadest, aga meil on ainult viis aastat tähtajani, mis pandi paika selleks, et saavutada aastatuhande arengueesmärgid. ja tee sinnamaani on veel väga pikk. Äh, naisi on ikkagi neli korda vähem kõikides seadusandlikes kogudes kogu maailmas. umbes kaks kolmandikku naistöötajaid arenguriikidest on väga ebakindlates töökohtades, naiste palgad on endiselt väiksemad kui meestel, praktilistel, praktiliselt kõikides maailma äh, piirkondades miljonid naised ja tüdrukud kannatavad igapäevase vägivalla all. tegelikult see laiaulatuslik naistevastase vägivalla vastane võitlus, mis on tänase päeva teema, rahvusvahelise naistepäeva puhul, näitab, et on oluliselt edasi liigutud. kokkuvõttes on sada kaheksakümmend kuus riiki ratifitseerinud CEDAW eh, kokkulepe. see konventsioon ütleb, et valitsused vastutavad selle eest, et väldi-, äh, väldivad, äh, võitlevad äh, igasuguse vägivalla vastu, mis puudutab naisi ja tüdrukuid. seda vastutust on võetud ÜRO-s kõige kõrgemal tasemel arutlusele ja peasekretär on meiega koos selles võitluses. kümme aastat peale seda, kui võeti vastu Julgeolekunõukogu resolutsioon tuhat kolmsada kakskümmend viis, ehm, see puudutab siis naised, rahu ja julgeolek, resolutsioon tuhat kaheksasada kakskümmend tunnistab, et seksuaalne vägivald äh, konfliktipiirkondades on rahvusvahelise julgeoleku teema ning see püüab äh, lõpetada äh, karistamatuse vägivalla ja seksuaalse kuritarvitamise puhul sellest hoolimata ei ole naisi veel rahuprotsessides kohal, kokkuvõttes esindavad nemad vaid äh, vähem kui kümmet protsenti läbirääkimiste delegatsioonidest ning seksuaalne vägivald konfliktipiirkonnad, piirkondades on jõudnud ajalooliselt kõige kõrgemale tase, tasemele. kõik see näitab, et äh, rakendamisega on tõsiseid probleeme. tahan siin tunnustada Euroopa Parlamendi juhtivat rolli Äh, selle kangekaelse probleemiga tegeledes ja tahaksin tunnustada proua Eva-Britt Svenssonit selle teema ülesvõtmise puhul. möödunud aastal toetades UNIFEM-i äh, kampaaniat Ütle naistevastasele vägivallale ei, siis võttis Euroopa Parlament vastu deklaratsiooni Äh, et kuulutada välja nulltolerantsi aasta naistevastase äh, vägivalla suhtes. see on, see on selline poliitiline tahe, mida me vajame selleks, et see teema jääks pidevalt avalikkuse silma alla. ülemaailmselt on Ütle ei kampaania olnud platvormiks selleks, et soodustada ja väljendada ja Ähm, saada ülevaadet erinevatest algatustest, millega on tegelenud valitsused ja valitsusvälised organisatsioonid. see panustab otseselt ÜRO äh, kampaaniasse äh, Liitu meiega. möödunud aasta novembrist alates on loodud rohkem kui kakssada tuhat programmi Ütle ei kampaania raames see ületas meil, meil endale seatud eesmärgi, mis oli siis sada tuhat ähm, aktsiooni äh, rahvusvaheliste, rahvusvaheliseks naistepäevaks novembris kaks tuhat kümme. saja üheksakümne riigi kodanikud on kasutanud veebiplatvormi selleks, et soodustada äh, ja informeerida meist, meid algatustest, mida nemad äh, läbi viivad sotsiaalse meedia abil umbes kakssada kodanikualgutu-, kodanikualgatuse organisatsiooni on liitunud Ütle ei äh, liikumisega, kuuskümmend üheksa riigipead ja rohkem kui seitsesada parlamendiliiget on äh, programmile alla kirjutanud. mõned on juba astunud vajalikke samme, näiteks loobudes oma reservatsioonide eest eh, Sedavile eh, või nad on liitunud eh, vabatahtliku protokolliga, finantseerides riiklikke programme, mis võitlevad soolise vägivalla vastu, luues koostööd kohtu- ja politseivõimudega, et anda vajalikku tuge. ma väga loodan, et tänavu aasta näeme uut hoogu Äh, millega vähendatakse lubaduste ja tegude vahelist äh, vahet. me loodame, et õnnestub luua uus jõuline organ, mis aitab äh, suurendada võrdõiguslikkust ja vähendada vägivalda naiste vastu. selle institutsiooni peamiseks eesmärgiks on asjad, mis said väga selgelt paika pandud ähm, üld-, peaassamblee septembri istungil oleme teinud inventuuri kogu süsteemist, äh, mis puudutab just nimelt abi liikmesmaadele, selleks, et nad saaksid täita oma võetud kohustusi soolise võrdõiguslikkuse tagamiseks. seda juhib ähm, uus al- ähm,, allsekretär ja ebapiisav äh, tähelepanu, mida see teema on saanud ÜRO-s, peab saama suuremat tähelepanu. aga meil on endiselt ressursside puudus selleks, et innovatiivseid algatusi käivitada, me peame andma süsteemsemat tuge riikidele, kui nad seda vajavad. tuues kokku neli põhilist agentuuri, kes töötavad soolise võrdõiguslikkuse teemaga, Osagi, DAV, Unifem ja Instro, siis see organ, see uus institutsioon suudaks äh, tegeleda analüüsi ja äh, konkreetsete töögraafikutega, luues standarde, mille kohaselt soodustada soolist võrdõiguslikkust. see võib olla juhtivaks faktoriks selleks, et äh, promoda naiste õigusi ning tuua soolise võrdõiguslikkuse aspekt äh, kõikidesse ÜRO tegevustesse. see uus organisatsioon on loodud selleks, et teha ülevaade kõikidest ÜRO poliitikatest, see puudutab nii järelevalvet kui ka informatsiooni andmist selle kohta, kuidas kogu süsteem toetub. selleks, et selle väljakutsega hakkama saada, peab seda juhtima kogemus ja teadmised, mis on saadud organisatsioonidest ja võrgustikest, kes töötavad soolise võrdõiguslikkuse vallas. kes on töötanud selle valdkonnaga esimesest konverentsist alates Mehhikos, mis toimus tuhande üheksasaja seitsmekümne viiendal aastal. see on jõuline mandaat, mis viib meid kaugele äh, mis viib meid kaugele selle vajaliku analüüsi tegemisel. me saavutame edu vaid siis, kui sellele organile antakse piisavalt ressursse. Pekingi platvorm loodi selleks, et mobiliseerida ressursse kõikidest allikatest, et seda eesmärki saavutada. aga need neli organit, kes tegelevad sooliste aspektidega konkreetsemalt, on aga kogenud ressursside puudust aastate jooksul. Nad on saanud kätte vaid murdosa nendest äh, rahadest, mida on kasutanud teised ÜRO institutsioonid naiste rühmitused on öelnud algusest peale, et kui meie potentsiaali, kui te tahate, et me saavutame täispotentsiaali, siis peab sellel organil olema eelarve, mis ulatub miljoni dollarini aastas. ja seda tuleks täita etapiviisiliselt esimeste aastate jooksul. see on tõsine väljakutse, aga see aitab meil ületada neid probleeme, mis meil on soolise võrdõiguslikkuse poliitika rakendamisel. on võimalik saada ülevaade ressursipuudusest, mida me kogeme siin naistevastase vägivallaga võideldes. kui te vaatate ÜRO äh, kohtuvõimude fondi äh, kasutamist, äh, mis toetab UNIFEM-i, siis on selge, et võidelda naistevastase vägivallaga on meil vaja õigeid ressursse. UNIFEM tegeleb selle fondiga kogu ÜRO jaoks ja see fond on osutunud võtmeinstrumendiks strateegias, millega peaks äh, lõpetatama vägivald naiste ja tüdrukute vastu. see peaks olema toetuse allikas nende algatuste puhul, mis finantseerimist nõuavad möödunud aastal. möödunud aastal anti välja kakskümmend kolm koma kuus miljonit dollarit erinevatele programmidele kõigepealt pidid need programmid läbi tegema detailse ja läbipaistva ja konkurentsivõimelise analüüsi. tuleb märkida, et need ressursid, mida äh, äh, tänavaaasta selle fondi poolt äh, fidutsiaario äh, fondi poolt välja anti, jõudsid kakskümmend, jõudsid kahekümne kolme miljonini on äh, ka taotluste hulk kasvanud aastal kaks tuhat üheksa. Fidutsiario äh, fond sai tuhat kuussada nelikümmend kolm taotlust finantseerimiseks, kokkuvõttes siis kaheksasaja viiekümne seitsme miljoni äh, dollari mahus. nagu ütlesin, vaid ka, äh, välja anti vaid kakskümmend kolm miljonit dollarit. vastavalt justiits- ja sotsiaalkomisjonile, komisjoni raportile, on UNIFEM teinud väga olulist tööd äh, finantseerimise alal. aastal kaks tuhat viisteist tuleb äh, anda iga-aastaselt Fidutsaario fondile sada miljonit dollarit, see on eesmärgiks, äh, mida on välja kuulutatud ÜRO peasekretäri kampaaniana ja see tuleks saavutada aastaks kaks tuhat viisteist. niisiis, see on pingutus, mille peavad tegema kõik erinevad sektorid, et seda eesmärki saavutada ja seda silmas pidades on UNIFEM loonud öö, ähm, liidu Clintoni öö, äh, globaalse algatusega, mis on algatus selleks, et öö, äh, leida rahasid öö, ähm, erinevateks algatusteks kaks tuhat üheksa. Fidutsaaria fond ei ole ainus, millega äh, võideldakse naistevastase vägivalla vastu. alles jäänud aja jooksul mainiksin mõningaid algatusi, mis on äh, tulnud, ähm, mida on genereerinud Pekingi platvorm viimase paari nädala jooksul kõigepealt. meie peamiseks väljakutseks kogu maailmas on tagada see, et poliitilisi lubadusi ka täidetakse. küll aga need, kes poliitikaid kujundavad, neil on mõnikord raske jõuda äh, maailma andmebaasidele ligi, et saada ülevaade selle kohta, kui efektiivsed need poliitikad on olnud ja see on üks meie eesmärkidest. Äh, vastusena sellele nõudele on UNIFEM loonud globaalse teadmiskeskuse mis koondab praegused kogutud kogemused, praktilised teadmised ja ressursid kogu maailmast. ligipääs sellele andmebaasile võib parandada programmide kvaliteeti, optimiseerida ressursse ja suurendada programmide efektiivsust, mis puudutab just investeeringukulusid. virtuaalne keskus on toonud kokku terve hulga lektoreid ja praktikuid, kes on töötanud naistevastase ja tüdrukutevastase vägivalla vähendamisega. Need on siis naisteorganisatsioonid, valitsused, ÜRO süsteemid ja muu. UNIFEM on lansseerimas ka ülemaailmset, ülemaailmset programmi turvaliste linnade jaoks. eesmärgiks on vähendada seksuaalkuritegu, seksua-, kuritegusid, seksuaalseid äh, vägivallajuhtumeid avalikus ruumis. selle aluseks oli algselt Ladina-Ameerika kogemus. ja mõte oli laiendada see algatus erinevatele riikidele kogu maailmas. programm töötab kogukondade ja kohalike omavalitsustega analüüsides julgeolekupoliitikaid, soodustades kogukonna mobiliseerimist ning ähm, teavitamise ja kaitsealaseid tegevusi. Äh, UNIFEM püüab saavutada koostööd ka erasektoriga. kõikides valdkondades püütakse saavutada naiste suuremat osalust ettevõtetes nii töötajate kui direktoritena. naisi ei ole juhtivates ametites kuigi palju, McKinsey hiljutine uurimus mille aluseks on kaks tuhat, äh, kahe tuhande kolmesaja mm, erasektoris töötava juhi intervjuu ütlesid, et võrdsuspoliitika on andnud eeliseid, äh, eeliseid, veel kolmandik ütles, et nemad kavatsevad rakendada neid poliitikaid sellepärast, et see parandaks nende, see parandaks nende ärilist olukorda. teiste sõnadega, ärikogukond mõistab, et sooline võrdõiguslikkus on ärile hea. möödunud nädalal liitus UNIFEM ähm, paktiga, ülemaailmse paktiga naiste võimustamise äh, heaks või naiste võimustamise nimel üheks meetmeks on nulltolerantsi poliitika igasuguse vägivalla vastu töökohtadel. samuti väljaõpe personalile ja turvatöötajatele, et tunda ära kõik vägivalla ja kuritarvitamise juhud töökohal. kokkuvõttes tahan rõhutada sõnu, mida väljendas proua Brit Svensson Pekingi, eh, Peking pluss viisteist platvormil möödunud nädalal, ta ütles, on hädavajalik, et poliitikud sekkuksid naiste õiguste tugevdamisse ning eh, naistevastase vägivalla kaotamisse. naiste õiguste komisjoni presidendina võin öelda, et me oleme tõsiselt edasi liikunud. naistevastane vägivald on nüüd saanud olulise koha Euroopa Liidu seadusloomes. ja siin lõpeb äh, tsitaat. just see on see, mida ütleb ütle ei ja liitu meiega kampaania tähendab. ma loodan, et järgmisel aastal, rahvusvahelisel naistepäeval, saan teid informeerida sellest, kuivõrd poliitiline pühendumine ja kodanike algatused on võimalus, võimaldanud äh, naistel ja tüdrukutel maailmas elada vägivallavaba elu, aitäh! suur tänu teile, proua Alberdi! jah, nüüd tervitan meie järgmist kõnelejat, härra Martin Karbovskit. ta on Bulgaaria ajakirjanik, palun Аз съм Мартин Карбовски, работи 15 години. Tere, minu nimi on Martin Karbovski. Ma olen tegelenud uuriva ajakirjandusega Bulgaarias juba 15 aastat. Suur tänu teile, proua Svensson, aitäh härra president Jerzy Puusekile küllakutse eest sellele konverentsile. On igati hea, et meie üksikud Euroopa Liidu liikmesriigid on kõik erinevad. me oleme erinevad nii positiivses kui ka negatiivses mõttes. täna me räägime siin vägivallast. minu riigis räägitakse rohkem ellujäämisest. tühja need kampaaniad, oluline on ellujäämine Ühendkuningriigis ja ka paljudes teistes riikides on iga neljas naine langenud vägivalla ohvriks vastavalt statistikale on Bulgaarias olukord samasugune, aga mina seda ei usu, mina ei usu, et Ühendkuningriigis ja Bulgaarias on vägivalla all kannatavate naiste arv samasugune. vägivald Bulgaarias on hoopis teistsugune. ja täna ma tahan teile rääkida sellisest väga halvast praktikast nimelt äh, Bulgaarias esineb väga mitmeid selliseid halbu tavasid. näiteks on äh, tavaks äh, naiste ründamine happega. see on ilmselt täiesti hoomamatu nende inimeste poolt, kes elavad heaoluriikides Euroopa Liidus, nõndanimetatud vanades liikmesriikides naiste ründamine happega ei ole selline juhuslik või harv nähe, tegemist on tendentsiga, mis on üha süvenenud aastate jooksul. ja tegelikult happerünnakute tõttu ei kannata mitte ainult naisterahvad, vaid ka erinevad äh, vähemuste esindajad, vähemuste esindajad, äh, kes on minimaalselt Euroopas esindatud kannatajateks on arstid, medõed, kassapidajad, no kes iganes. Bulgaarias on olnud juba kakskümmend neli sellist happerünnaku juhtu viimase kümne aasta jooksul. tegemist on mingis mõttes sellise nagu jõu näitamise võttega. naine küll jääb ellu pärast happerünnakut, aga ta on, ütleme ausalt, ühe jalaga ikkagi hauas pärast sellist ebameeldivat sündmust. selliseid happerünnakuid võib täheldada ka Pakistanis. Ühendkuningriigis on ka tegelikult selliseid andmeid, sellist infot. Rumeenias võib-olla on ka paar sellist juhtu olnud, aga jah, Bulgaarias on olnud kakskümmend neli konkreetset juhtumit teinekord rünnatakse happega ka mehi, tegemist on siis sellise veri, veritasu või kättemaksu aktsiooniga. ja senimaani on ainult üks tõsiseltvõetav karistus määratud isikule, kes sellise happerünnaku, sellise kuriteo tellis. tavaliselt on olemas üks isik, kes siis tellib selle happerünnaku ja teine, kes selle rünnaku ellu viib tegelikult on uskumatu, et rohkem selliseid äh, tõsiseltvõetavaid äh, kohtuotsuseid ei olegi langetatud, ainult üks siis. noh, mingis mõttes võib seda põhjendada meie kommunistliku taagaga, aga mis puudutab naisi ja naistevastast vägivalda, siis naistevastane vägivald justkui kuulub normaalsete peresuhete juurde. isegi kui jutt käib äh, happerrünnakust naiste vastu ühiskond käsitleb seda koduse probleemiga, see peab jääma pereringi. me ei tea, mil määral on üldse meie riigil võimalik sekkuda sellesse. näiteks Prantsusmaal arutatakse praegu võimalikku äh, õigusakti, vähemalt äh, tegeletakse praegu selle eelnõuga kus oleks siis äh, kirjas see, et äh, põhimõtteliselt võib-olla ei olegi enam võimalik äh, last füüsiliselt karistada või nahutada kuidagi, kui ta on midagi valesti teinud. Bulgaarias on olukord ikka no täiesti teistsugune veel. psühholoogid on seda meelt, et tavaliselt sellise jubeda kuriteo ohvriteks langevadki naised just sellepärast, et just sellepärast, et, et see happerünnak hävitab nende väljanägemise, hävitab nende ilu, jätab neile eluks ajaks armid, et see on ikkagi äärmiselt hävitav naisele. viimase kolme aasta jooksul on esinenud rohkem happerünnakuid kui varasemalt ja nüüd Boiko Borissov, meie peaminister, on lubanud võtta tarvitusele vajalikud meetmed ta on lubanud kehtestada eluaegsed vangistused selliste kuritegude läbiviijate jaoks, aga protsess iseenesest nõuab palju aega, kõik toimub väga aeglaselt. Euroopas on ka selliseid piirkondi, kus naistevastane vägivald jääb kogu aeg tähelepanuta just sellepärast, et seda peetakse normaalseks peresiseselt. ja Bulgaarias ongi reegel selline, et see on normaalne ja seda reeglit ei ole võimalik muuta jah, aeg läheb edasi, aeg liigub omasoodu, aga, aga see seis jääb samaks. ja, ja tegelikult see aeg, millal meie arutame seda teemat ja kõike, see läheb meile kalliks maksma. meil on läbi viidud vastav meediakampaania, mina olen ajakirjanik, ma olen sellesse panustanud, aga, aga kusagilt tuleb see piir ette minuga kaasas on üks naisterahvas, kes langes just sellise happerünnaku ohvriks. veel viis naist tahtsid minuga koos siia tulla, aga nad ootavad just vastavaid operatsioone selleks, et enam-vähem kuidagi oma näod korda saada ma ei hakka teile ütlema, kus praegu siin saalis istub see naisterahvas, kes sai minuga kaasa tulla. ta on siin saalis täna kusagil. ei ole olemas ühtegi Bulgaaria ajakirjanikku, kes ei ole koostanud reportaaži või mingit väikestki artikli nupukest, mis kajastaks neid jubedaid kuritegusid aga institutsioonid äh, on äärmiselt, äh, äärmiselt äh, hoolimatud, nad ei tunne huvi asja vastu, nad on ignorantsed. sellel naisel ei ole enam oma juukseid, tal on ainult üks silm alles. ta rinnapiirkond on tundmatuseni moondunud see on see füüsiline trauma, mis talle tekitati. see on see, mida me näeme oma silmaga ma ei hakka selle naisterahva peale praegu näpuga näitama, sest et tegelikult tuleks näpuga näidata hoopis kurjategijatele, mitte ohvritele. see naisterahvas, kes täna meiega koos siin on, lahkub oma kodust üliharva seda sellepärast, et ta abikaasa jätkuvalt ähvardab teda. meil ei ole enam palju aega järele jäänud. ma tahan öelda seda, et ma usun, et meie kavatsused ja plaanid peaksid realiseeruma ja kui Vanja, see naisterahvas, kes täna minuga siin on, julgeks näiteks anda intervjuud, siis äh, selle tulemusena ta kannatab. ma olen sellest hästi veendunud seda sellepärast, et Bulgaarias vastavad kurjategijad on need, kes lõpuks teesklevad, et hoopis nemad on ohvrid olnud. ja kui te lubate mul veel jätkata, siis äh, ma koostasin sellise registri viimase paari aasta jooksul. meil on seitsekümmend viis last Bulgaarias hukkunud äh, lastehoiuasutustes paljud lapsed on langenud vägivalla ohvriks, riik ei ole selles osas midagi ette võtnud ja suur tänu teile tähelepanu eest! Eh, eh. suur tänu ja nüüd anname sõna Morten Kjarumile. ta on Euroopa Liidu põhiõiguste ameti direktor, tere tulemast Euroopa Parlamenti, tere tulemast meie konverentsile, palun. Thank you very much, madam president, ladies and gen-. suur tänu, proua esinaine, daamid ja härrad. ma tahan tänada Euroopa Parlamendi naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni selle väga olulise konverentsi korraldamise eest täna ja meie teemaks on siis meeste vägivald naiste vastu naistevastane vägivald äh, on nii laialt levinud, et võib öelda et, et nelikümmend viis protsenti naistest Euroopas on pidanud kogema meestepoolset vägivalda oma elu jooksul. samuti on välja arvutatud, et iga-aastane koduvägivalla kulu Euroopa Liidus võib olla kuskil kaksteist kuni kakskümmend miljardit eurot. selge on see, et äh, selliseid kuritarvitamisi tuleb enda jaoks teavitada ja tuleb tegeleda sellise meeste vägivallaga naiste suhtes. eriti kui vägivalla põhjuseks on lihtsalt see, et naine on naine. selline vägivald ei võimalda naistel enam tegutseda aktiivselt avalikus elus. meestepoolne vägivald naiste vastu kujutab endast naiste põhiõiguste rikkumist rikutakse nende eneseväärikust, terviklikkust, rikutakse nende õigust elule, õigust võrdsele kohtlemisele. kuidas tegeleda meestevastase vägivallaga naiste suhtes, kuidas käsitleda seda põhiõiguse rikkumisena ja milliseid edusamme on käesolevaks hetkeks Euroopa Liidus saavut-, tehtud? esiteks naiste ja meeste vaheline võrdõiguslikkus on põhiõigus, see on nüüd ka Euroopa Liidu aluslepingutes sätestatud ja loomulikult on see kirjas põhiõiguste hartas, mis on nüüd ka juba juriidiliselt siduv äh, tulenevalt uuest Lissaboni leppest. mis puudutab tööhõivesse kaasatust ja võrdset palka, siis see küsimus on olnud kogu aeg Euroopa Liidus äärmiselt olulisel kohal, tuleb tagada võrdsus sugude vahel ja tuleb vähendada naiste haavatavust. tuleb tagada võrdne ligipääs tööhõivele, tagada võrdne palk võrdse töö eest. ja mis puudutab erinevate teenuste osutamist, näiteks lastehoiuteenused, lasteaiad, siis neid tuleb osutada selleks, et naistel oleks võimalik tööturul osaleda. kui me anname naistele selliseid võimalusi, siis see aitab teinekord ka vabastada naisi vägivaldsetest suhetest kui me tegeleme sugudevahelise ebavõrdsusega, tahame tagada võrdsust, kuna see on põhiõiguseks, siis aitab see meil ka paremini reageerida meestepoolsele vägivallale naiste vastu. samas on selge, et sooline võrdõiguslikkus ei ole veel täielikult süvalaiendatud meie inimõiguste tegevuskavasse. ja seda just loomulikult naiste kahjuks, kes seisavad silmitsi ebavõrdsuse ja kuritarvitamisega mingis mõttes võiks väita, et praegu on rohkem tähelepanu just rassismil inimõiguste rikkumise osas kui millelgi muul. ma tahaksin juhtida teie tähelepanu näiteks järgmisele, ütleme niimoodi, et tegemist on ühe töövõtjaga, kes esindab vähemusi ja kui ta saab viisteist kuni kakskümmend protsenti vähem palka kui keegi teine, kes täidab täpselt samasuguseid tööülesandeid ja kes ei kuulu vähemuse hulka, siis ähm, tänasel päeval me kohe kiiresti ütleme, tegemist on rassismiga aga kui naine teenib vähem kui mees täpselt sama töö eest, siis äh, sageli me selgitame seda palgaerinevust selliselt, et no ta on ju ema ja ta ei saa täiskohaga tööl käia, eks ta ikka puudub rohkem töölt ja nii edasi mida me, mille me aga jätame kahe silma vahele, on see, et äh, tegelikult on tegemist diskrimineerimisega, tõkete seadmisega naiste teele. seega peame kriitiliselt hindama seda, kas me ikka saavutame edu võitlemaks põhiõiguste rikkumisega naiste osas ja seda kõikides eluvaldkondades. milliseid edusamme oleme saavutanud lahendamaks või vähendamaks meestevastast vägivalda naiste suhtes Euroopa Liidus? proua esinaine, üheksakümnendatel aastatel Euroopa Komisjon ja parlament pöörasid üha enam tähelepanu sellele, et meestevastane, meeste vägivald naiste vastu on kujunemas suureks probleemiks. kui me vaatame praegu Euroopa Liidu kahtekümmet seitset liikmesriiki, siis eh, me näeme, kuidas igal pool kehtivad erinevad eh, juriidilised süsteemid, reageeritakse erinevalt eh, meeste vägivallale naiste suhtes. ja selle tulemuseks on nagu selline sätete loterii kus naistele osutatav abi ja tugi, kui nad on langenud vägivalla ohvriks, tegelikult peegeldab seda riiki iseenesest, peegeldab seda piirkonda, seda linna, kus need naised elavad. ja mida see omakorda tähendab naiste ja meeste jaoks, on nimelt see, et meeste vägivalda naiste vastu ei suhtuta tõsiselt, tõsiselt seda ei peeta põhiõiguste rikkumiseks terves Euroopa Liidus ja Euroopa naised ei oma võrdset kaitset juhul, kui mehed on nende suhtes vägivaldsed. väga mitmed parlamendi hiljutised algatused käsitlevad just nimelt Euroopa Liidu üleseid probleeme näiteks on meil olemas resolutsioon märtsikuust kaks tuhat üheksa, mille eesmärgiks on võidelda naiste suguelundite moonutamise vastu Euroopa Liidus ja novembrist kaks tuhat üheksa pärineb meil järjekordne resolutsioon, mis käsitleb naistevastase vägivalla väljajuurimist kusjuures silmas on peetud kõiki vägivallavorme. ja nüüd äh, kõneledes siin Hispaania eesistumise ajal, me kuulsime enne ka proua ministri sõnavõttu, siis Hispaania valitsus on proaktiivselt tegelemas äh, meeste vägivallavastase võitlusega ja me võime sellele ainult, äh, seda ainult kahe käega heaks kiita meie amet on väga huvitatud Euroopa kaitse käsust kaitseorderist, mis peaks kaitsma vägivalla ohvrisse langenuid ja on võimalik tagada ohvritele vastav kaitse kõikides liikmesriikides, ükskõik kuhu nad ka ei kavatse kolida. samuti on meil olemas vastav abiliin Euroopa Liidu tasandil, millest juba eelnevalt räägiti. eesmärgiks on luua ka Euroopa seirekeskus, mis käsitleks soolist vägivalda. see kõik oleks täienduseks sellele, et me meil peavad olema paigas ka paremad abisüsteemid, toetussüsteemid ohvritele. samal ajal on komisjon paralleelselt võtnud vastu algatusi, parandamaks ohvrite olukorda. ilmselt tuleb välja töötada ohvrikesksed ja sookesksed reaktsioonimoodused, juhul kui tegemist on meeste vägivallaga naiste vastu. Stockholmi programm on kehtestanud sellise ohvrikeskse keelekasutuse sellises valdkonnas kus äh, reeglina, kui me tegeleme kuritegudega, senimaani on ohvrid jäänud tahaplaanile. selleks aga, et paremini kuidagi reageerida sellele probleemile, on poliitikud igal tasandil pidanud pääsema ligi andmetele, et saada aimu sellest, kui ulatuslik see nähtus on. mõned liikmesriigid küll koguvad vastavaid andmeid, aga Euroopa Liidu tasandil võrreldavat andmebaasi kui niisugust äh, selle vägivalla osas ei ole selge see, et meeste vägivald naiste vastu on Euroopa Liidu kõikides liikmesriikidel oluliseks teemaks ja just sellepärast tuleb sellega tegeleda Euroopa tasandil. meil peab olema ühine Euroopa tasandi lähenemine, seda selleks, et me saaksime koguda võrreldavaid andmeid, et selle väljakannatamatu nähtusega kuidagi toime tulla. ja siinkohal ongi Põhiõiguste Ametil oma roll täita. põhiõiguste Amet Viinis on vastamas parlamendi kahe tuhande üheksanda aasta resolutsioonile, mis kutsus meie ametit üles koostama ja välja andma usaldusväärset ja võrreldavat statistikat kõikide diskrimineerimise vormide kohta, sealhulgas, et me koostaksime võrreldavaid andmebaase ka meeste vägivalla kohta naiste vastu Euroopa Liidus. meie oma töös oleme keskendunud ka naistevastasele vägivallale, samuti tegeleme lastekaubandusega, homofoobiaga, rahvusvähemuste õigustega, vaimupuudega inimeste õigustega, puuetega inimeste õigustega, need on ainult mõned meie tegevusvaldkondadest. me tahame rõhutada siinkohal kõikjal seda, et naiste õigus põhiõigustele on teinekord piiratud takistatud ja teinekord on nad sotsiaalselt kõrvale tõrjutud. meie Euroopa Liidu vähemuste diskrimineerimise uurimuse EUMIDise tulemused näitavad seda, et olles intervjueerinud kahtekümmend kolme tuhandet viitesadat inimest, kes on vähemuse taustaga Euroopa Liidus, oli meil võimalik koguda väga väärtuslikke andmeid nende inimeste kohta, kes on kogenud diskrimineerimist oma igapäevaelus. samal ajal selle projekti edu näitas ka seda, et meie amet sai väga olulisi kogemusi Euroopa Liidu üleste uurimuste läbiviimise kohta, kus uuritakse just seda, kuivõrd on tagatud põhiõigused tuginedes selle uurimuse edule, tegemist oli esimese vastava uurimusega, mis kogus võrreldavat statistikat vähemuste kohta Euroopa Liidus, kavatseb amet oma esimese Euroopa Liidu ülese uurimuse meeste vägivallast naiste vastu läbi viia aastal kaks tuhat üksteist. tegemist on, ja ka aastal kaks tuhat kümme viime läbi vastava katseprojekti selles osas tahame tulla välja selliste näitajatega ja võrreldava infoga kõikide kahekümne seitsme liikmesriigi kohta ja käsitleme meestevastast, meeste vägivalda naiste vastu. Need andmed annavad meile väga väärtuslikku infot, seda nii Euroopa institutsioonidele kui liikmesriikidele ja sellele tuginedes on teil võimalik tõhusamalt lahendada meeste vägivalla probleemi naiste vastu niisiis, proua esinaine, vaadates nüüd ajas tagasi, võin öelda, et Euroopa Liidus ja liikmesriikides on palju edu saavutatud, on tagatud paremini naiste ja meeste võrdõiguslikkus, aga selge on see, sellest, mida me täna kuulsime, mida me teame, et meil on veel väga pikk maa käia, me peame tegelema veel paljude küsimustega, sealhulgas ka meeste vägivallaga naiste vastu ja lõpetuseks tahan rõhutada seda, et me kõik oleme kohustatud selle teemaga tegelema ja peatama naistevastase vägivalla. Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet on sellele tulevikus keskendunud, aitäh! suur tänu! suur tänu selle vooru paneeldiskussioonis osalejatele ja nüüd alustame arutelu teise vooruga. tuletan veel kord kõigile osalejatele meelde, et teil on võimalus lasta ennast äh, kõnelejate nimekirja panna. kui te soovite sõna saada, täitke palun teie laual olev ankeet ja andke see saali töötajate kätte, selleks et me saaksime teid kõnelejate nimekirja panna esimene sõnavõtusoov tuleb proua Sinclairilt, tema on Euroopa Parlamendi liige, palun. Uh, uh, suur tänu, proua esinaine, suur tänu tänase arutelu eest. ma leian, et äärmiselt oluline on see, et kõik organisatsioonid rõhutaksid seda olulist teemat, seda olulist algatust härra Karbovski sõnavõtt tõsiselt liigutas mind ja mul on väga hea meel tõdeda, et siin on täna nii palju inimesi meiega koos. mis puudutab soolist vägivalda, siis selle vägivalla vastu tuleb võidelda. selge see, et naistevastane vägivald kujutab endast nende põhiõiguste rikkumist ja tegemist on kuriteoga. tänasel päeval kutsun üles Euroopa Liidu liikmesriike astuma samme selleks, et tõrjuda see vähkkasvaja meie ühiskonnast ja panna paika vastavad struktuurid võitluseks loomulikult äh, tuleb siin tegutseda ka maailma tasandil laiemalt, ma kutsun vastavaid vägivallaohvreid üles äh, ütlema ei sellisele vägivallale ja pöörduma ametivõimude poole. liikmesriigid peavad tagama selle, et sellesse suhtutaks tõsiselt. samuti kutsun üles rahvusriike viima läbi haridus, selliseid hariduslikke kampaaniaid, mis oleksid suunatud noortele inimestele ilmselt tulevikus need kampaaniad ka tulevad. ma olen kindel, et me kõik siin ruumis nõustume sellega, et vägivald on vastuvõetamatu. üks neljast täiskasvanud naisest Euroopas on langenud vägivalla ohvriks. no selles osas ma võiksin tuua sellise näite, kus mina langesin ohvriks, see leidis aset kaheteistkümnendal jaanuaril aastal kaks tuhat viis mind, mind, kuus meest lõid mind, lükkasid mind maha pikali, neli, nelikümmend, viiskümmend jalga, nad lohistasid mind enda järel. Nad lõid mind äh, jalgade kätega, ma sain kakskümmend üks äh, tõsist äh, kahjustust vasta, verevalumit ja tegelikult see kõik toimus Euroopa Parlamendi lähedal Strasbourgis ja kas te tahate teada, mida parlamendi vastavad allüksused selles osas ette võtsid? absoluutselt mitte midagi. aga ma tulen iga päev seal, kõnnin tööle, kui ma Strasbourgis olen ja ma kõnnin nendest samadest inimestest mööda, muide nii et kõigepealt lahendame ikka probleemi Euroopa Parlamendis ära ja siis liigume edasi mujale. Eh, suur tänu, proua Sinkler. Eh, järgmine kõneleja on Euroopa Nõukogust proua Quintanella, palun. suur tänu, proua esimees on, minu jaoks on väga suur rõõm olla täna siin ja Euroopa Parlament, Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee nimel sõna võtta. täna räägime lootuse kiirest naiste jaoks, kes kannatavad vägivalla all me üritame oma jõudusid koondada selleks, et Euroopa Liit, ÜRO ja Euroopa Nõukogu üheskoos võitleksid naistevastase vägivalla vastu. Euroopa Nõukogu on juba aastaid võidelnud naistevastase vägivalla vastu. Euroopa Nõukogu on välja töötamas kokkulepet, mille raames summutada naistevastast vägivalda ja aidata vägivalla ohvreid ja me loodame, et kahe tuhande üheteistkümnenda aasta kevadeks me jõuame selle kokkuleppega ühele poole. seal töötame me välja erinevaid ennetusstrateegiaid ja ka poliitikaid soolise võrdõiguslikkuse tagamiseks. meil on vaja poliitilisi strateegiaid ja algatusi Euroopa tasandil. siinkohal tahaksin äh, viidata ka Parlamentaarse Assamblee tähtsusele. Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee ja kahekümne seitsme liikmesriigi rahvusparlamendid on väga palju ära teinud. on väga tähtis, et meie koduriikides võetaks vastu seadusi ja kogutaks statistikat selleks, et teada täpselt, milline on olukord vägivalla osas kui meil on statistikad ja kui kõik liikmesriigid kirjutavad alla väljatöötavale kokkuleppele, siis on meil võimalik ka vägivalda summutada. seepärast tahan Euroopa Nõukogu nimel tänada teid, proua esimees, samamoodi nagu ka soolise võrdõiguslikkuse ministrit Hispaania valitsusest ja ka Hispaaniat eesistujamaana selle eest, et siin on algatatud uusi kampaaniaid võitlemaks naistevastase vägivalla vastu me toetame kõiki uusi algatusi ja jälgime suure huviga, milliseid ettepanekuid Euroopa Liit tulevikus teeb. mõelda seejuures ka Lissaboni lepingu jõustumisele. kallid ähm, kolleegid, meil tuleb oma jõud koondada selleks, et võidelda vägivalla vastu naistel on vaja meie toetust, meie järjekindlat tegutsemist selleks, et meil oleks võimalik muuta nii seadusi kui ka mõtteviisi. ainult niimoodi on meil võimalik tagada vägivallase vastase võitluse kõrge tase. seda nii Euroopa Liidus kui ka Euroopa Nõukogu riikides. seepärast tuleb meil võidelda ka Euroopa Nõukogu kokkuleppe eduka sõlmimise eest. Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee soovib jätkata dialoogi kõikide osapooltega, ka Euroopa Parlamendiga, selleks, et üheskoos muutuda tugevamaks ja kärpida naistevastase vägivalla tiibu. see on meie panus sotsiaalse võrdsuse ja naiste õiguste eest, aitäh! Eh, suur tänu ja proua Quintanilla. ka mina olen väga huvitatud Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assambleega koos töötamast. järgmine kõneleja on proua Tomson Euroopa Parlamendist. suur tänu, proua esimees. mul on väga hea meel selle algatuse üle, mille tegi Hispaania järelevalvekeskuse loomiseks ja üks üks kuus abitelefoni loomiseks ja ka Hispaania seadusandlus on tegelikult väga heaks eeskujuks kõikidele teistele liikmesriikidele. aga ma tahaksin pöörata teie tähelepanu ühele erilisele naiste grupile, mis kannatavad vägivalla all. siin Euroopa Parlamendis paar aastat tagasi võtsime me vastu raporti, mis puudutas sisserännanud naiste olukorda ja me leidsime, et kõige haavatavam elanikkonnagrupp Euroopa Liidus on sisserännanutest naised ja ka Hispaania ministeerium tegi äh, Hispaania statistikat selle kohta, milline elanikkond on kõige haavatavam, milline elanikkonnagrupp on kõige haavatavam ja ta, ka see uuring leidis, et sisserännanud naiste olukord on hullem kui Hispaania naiste oma. me oleme näinud, milline on olukord teistes Euroopa Liidu liikmesriikides, me oleme kuulnud, äh, milline on olukord Ühendkuningriigis, äh, kus äh, osad naised kannatavad rohkem vägivalla all kui teised ma arvan, et probleemiks on see, et meil on siin uus fenomen. meil on tegemist siin uue fenomeniga, kus äh, need on äh, kus tegemist on naistega, kes on toodud nii-öelda sisse teistest riikidest ja kes abielluvad äh, Briti meestega. seda oleme me näinud ka Taanis, kus ookeani tagant Taani mehed toovad endale naised. tegemist on naisterahvastega, kes on väga haavatavad. Nad alluvad oma meestele, on neist täielikult sõltuvad. ja need naised ei saa pöörduda ka politseisse, kui mehed tarvitavad vägivalda, sellepärast et nende elamisluba kehtib ainult nii kaua, kui nad on abielus. nii et on tõesti viimane aeg et me töötame välja Euroopa Liidu tasandil direktiivi võitlemaks naistevastase vägivalla vastu ja kaitsta ohvreid. meil on vaja ühiseid standardeid Euroopa Liidus kaitsmaks ohvreid ja ka ühiseid standardeid karistamaks kurjategijaid, sest mulle tõesti avaldas väga-väga mulje Bulgaarias toodud näide, ja mi-, ma küsin, miks selle naise abikaasa, keda rünnati, ei istu vanglas, aitäh! suur tänu, proua Tomson! ja järgmine kõneleja on naistekomisjoni asepresident proua Morin Chantier. suur tänu, proua esimees mina tahaksin teid kõigepealt südamlikult tänada, tänada teie algatuse eest. selle algatuse eest, et meil on võimalik siin täna arutelusid pidada ja ka konkreetsetest juhtumitest rääkida. ma arvan, et see ühine võitlus näitab väga hästi, et meil on vaja jääda kahe jalaga maa peale ja vaadata, milline on reaalsus vägivallavastases võitluses näeme, et seadusandlus ja koordineerimistöö ning statistika kogumine erinevates riikides tegelikult aitab meid edasi. meil on vaja selget karistusõigust selleks, et näidata tervele ühiskonnale, et vägivalda ei aktsepteerita üheski kahekümne seitsmest liikmesriigist et selle vastu võideldakse ja et mitte keegi ei saa ennast pidada siin erandiks. ja ta, meil on väga vajalik ka näidata, et parlament, komisjon ja nõukogu teevad siin valdkonnas koostööd. tahaksin teie tähelepanu pöörata kahele asjaolule. meil tuleb teha koostööd selleks, et naiste hääl äh, selgemalt äh, esile tuua. naised peavad lõpetama vaikimise. vägivalla ohvrid tavaliselt tõmbuvad enesesse ja neil on väga raske rääkida sellest, mis nendega juhtus. Nad kardavad, nad ei taha avalikkuse tähelepanu Nad kardavad ka iseennast, nad kardavad, et nende peale hakatakse näpuga näitama. see on kohe kindlasti üks võtmeprobleemidest, mis tuleb meil üheskoos lahendada. jah, otse loomulikult on väga tore statistikaid, statistikat koguda, aga kui naised ei räägi vägivallast, sellest, mis nendega on juhtunud, siis me tegelikult ei tea, milline on tegelik olukord. ja ma arvan, et tegemist on väga suure probleemiga nii et äh, abitelefon võib olla üheks lasend-, lahendusviisiks, kuid see ei saa olla ainus lahendus. nii et meie ees seisab veel väga palju tööd. siis teiseks. me ei peaks ootama nii kaua, kuni naised satuvad vägivalla ohvriks. selleks, et rääkida sellest, mis on vägivald. noorem nooremale põlvkonnale tuleb võimalikult kiiresti selgitustööd teha. siin räägiti äh, noortest tüdrukutest, mina tahaksin rääkida ka üldiselt lastest. mina olen oma karjääri jooksul näinud palju lapsi, üheteistaastaseid lapsi, kes kes äh, mingil hetkel saavad aru, et juba kaks või kolm aastat on neid tegelikult vägistatud Nendele lastele tuleb väga kiiresti selgeks teha, mis on vägivald, mis on aktsepteeritav, mis on normaalne ja mis mitte. kurjategijad ütlevad, et see olevat midagi tavalist ja see on midagi, millega me ei saa leppida ja juba sellepärast tuleb koolides võimalikult vara alustada selgitustööga. lastele tuleb selgitada, mis on vägivald ja neile tuleb ka öelda, et neil on õigus alati pöörduda abi saamiseks täiskasvanute poole. me ei tohi oodata, meil tuleb alustada selle probleemi kõrvaldamisega juba praegu. ja veel üks asi, mida me peaksime endale teadvustama. me töötame väga palju siin parlamendis ja äh, te meie tööd juhite siin teie, proua Svensson. ja me oleme väga palju ära teinud inimõiguste ja naiste õiguste osas ja naiste staatuse parandamiseks ühiskonnas, kui me teame, et meie edusammud ei ole olnud lineaarsed. me teame, et on olnud aegu, kus ühiskonnas äh, naised olid väga väärtustatud, nendele aegadele järgnesid aga ajad, kus naised olid pigem põlatud. ja me peame hoolitsema nüüd selle eest, et tagasi pöörduksid ajad, kus naisi hinnatakse kõrgelt. meil tuleb pidevalt kontrollida naiste õigusi ja naiste staatust ühiskonnas. suur tänu! Eh, suur tänu, proua Manel Chatel! ma arvan, et teil on täiesti õigus. Teie järeldused on õiged, asjad ei ole kivisse raiutud, neid on võimalik muuta ja väga tähtis on me, et me seda teadvustaksime, meil on võimalik asju muuta. järgmine kõneleja on Euroopa Parlamendist, nimelt proua Kurmai, palun. suur tänu, proua esimees mina tahaksin südamlikult tänada ja tervitada kõiki osavõtjaid, eriti minu Ungari kolleege. selle pidupäeva puhul olen kutsunud siia ka külalised, kakskümmend viis inimest Ungarist on tulnud täna siia Euroopa Parlamenti. mul on väga hea meel, et ka proua aseesimees Januk on siin saalis otse loomulikult on väga tähtis, et naiste õiguste komisjonil on nii uuendusmeelne esimees me tahame selle fenomeni tõesti muuta nähtavaks. me praegu räägime peidetud fenomenist ja see fenomen tuleb oma peidukohast välja tuua. sellepärast on väga tähtis see kolmepoolne koostöö, et Belgia, Ungari ja Hispaania koostööd teevad. peaminister Zapatero ütles siin Euroopa Parlamendis, et võrdsed võimalused ja naistevastase vägivallavastane võitlus on Hispaania prioriteetideks. mul, ma olen väga uhke, et mina ungarlasena saan olla osa sellest troikast. ma tahan siin tervitada proua Ines Albertit. eelmisel nädalal käisime me koos delegatsioonireisil New Yorgis ja ma tahan tervitada selle uue ÜRO allinstitutsiooni loomist ja sellele institutsioonile on vaja leida ka vahendeid mul on väga kahju, et ikka ja jälle on meil puudu finantsvahenditest, kui me loome organisatsioone, mis võitlevad naistevastase vägivalla vastu. sellepärast on äh, äh härra Romeva Irueda koostatud raport väga tähtis. on väga tähtis, et me võitleme vägivalla vastu, naistevastase vägivalla vastu ja ma loodan, et võimalikult kiiresti võetakse vastu ka direktiiv, mille projekti algatas Hispaania eesistujamaana. jah, otse loomulikult on meil vaja seda abitelefoni üks, üks, kuus, aga meil on võib-olla vaja ka teisi abitelefone, mida oleks võimalik ühendada abitelefoniga üks, üks, kaks, mis on hädaabitelefon. ma tahaksin teile meenutada, et äh, vastu on võetud deklaratsioon, mis tegeleb äh, naistevastase vägi, vägivallavastase võitlusega. on väga tähtis, et täna ei ole siinkohal mitte ainult naised, vaid ka mehed. sest ma olen meenunud, et meil on vaja mehi partneritena selles võitluses ja ka meestel tuleb aru saada, et nende roll on väga tähtis. kui me vaatame sta-, vaatame statistikat, siis me näeme, et olukord on õudne. on nii palju naisi, kes satuvad koduvägivalla ohvriks et äh, kulud ulatuvad miljarditesse. Need on summad, mida me võiksime kasutada hoopis teistes valdkondades. naised äh, kannatavad tihti. ja ma tahaksin tsiteerida kolleegi, kes rääkis, et teda ennast rünnati, kuidas saab olla võimalik see, et Euroopa Parlamendi saadikut rünnatakse sellisel viisil? meil on kõigil õigused kui aga meie põhiõigused jäävad ainult paberile, siis ei ole nendest mitte miskit kasu. peale selle ka palgaküsimus. Rooma lepingus on kirja pandud, et võrdse töö eest tuleb maksta võrdset palka, aga see on nõudmine, mis seisab ainult paberi peal. niikaua, kui meil ei ole konkreetseid meetmeid, ei jõua me mitte kuhugi see komisjon siin peab midagi ette võtma ja ka proua volinik, proua Reeding peab midagi ette võtma võt-, midagi ette võtma avalikkuse informeerimiseks. on väga tähtis, et koduseinte vahel olevast probleemist saaks avalik probleem. me ei tohiks peituda vaikuseloori taha. meil tuleb midagi ette võtta, nendest asjadest rääkida väga tähtis on mõelda mõtlemisviisi. peale selle ei tohi me ära unustada ka karistusõiguses peituvaid võimalusi. mina isiklikult kavatsen võidelda selle eest, et karistusi vägivallakuritegude puhul tõstetaks. on väga tähtis, et äh, meil oleksid äh, abi äh, telefonid ja inimesed teaksid, kelle poole pöörduda hädaolukorras. mitmetes liikmesriikides on ka avaldatud suisa väikeseid vihikuid selle kohta, mida teha, kui satute vägivalla ohvriks. ma tahan tänada kõiki, kes siin täna olid, tahan tänada ka proua volinikku ja ma loodan, et veel selle parlamendi ametiperioodi jooksul võetakse vastu nimetatud direktiiv. sest nagu kuulsime, kakskümmend protsenti naistest kannatab vägivalla all ja on väga tähtis, et me midagi selles küsimuses ette võtaksime, aitäh! suur tänu, proua Gurmai! järgmine kõneleja tuleb Kreeka parlamendist. proua Siia Ossi, palun, teil on sõna. proua esimees, daamid ja härrad. minu kolleeg proua Koja kes on soolise võrdõiguslikkuse komisjoni aseesimees ja mina täname teid kutse eest täna siia naistele suunatud vägivalla küsimus on küsimus, mida ikka ja jälle soolise võrdõiguslikkuse ja inimõiguste komisjonis arutatakse. seda küsimust on arutatud palju, koostatud on ka raport selle kohta ja ma arvan, et me võiksime selle raporti lisada tänase konverentsi protokollile kaheksandal märtsil toimus Kreeka parlamendis suur üritus, millest võtsid osa kõik Kreeka naiste, naisi esindavad organisatsioonid. Kreekas vastutab Justiitsministeerium soolise võrdõiguslikkuse tagamise eest. kahe tuhande üheksanda aasta novembrikuust on meil riiklik tegevuskava naistevastase vägivalla vastaseks võitluseks aastateks kaks tuhat kümme kuni kaks tuhat kolmteist. ja selles tegevuskavas on eelkõige ette nähtud ennetavad meetmed, ohvrikaitse ja see, kuidas avalike vahendite kaudu asju parandada. tegevuskava näeb ette ka ähm, naistevastase vägivallavastase võitluse ja see on suunatud kogu Kreeka territooriumile. meil on sisse viidud ka abitelefon, kuhu on võimalik helistada ööpäev läbi, ette on nähtud erinevad meetmed, nagu näiteks teavituskampaaniad, konverentsid, kavatseme ka nii raadios kui televisioonis ehm, teha väikesed väikese reklaamikampaania. me oleme sisse viinud ka nõuandekeskused erinevates regioonides ja me oleme kaasanud kaksteist äh, hotelli ja varjupaika, kuhu siis naised saavad pöörduda siis, kui nende vastu kasutatakse vägivalda. meil on, nagu öeldud, selline suur tegevuskava ja see tegevuskava on osa Äh, rahvus, meie rahvuslikust äh, raamistikust. me kavatseme ka institutsionaalses mõttes parandada vägivallavastast võitlust, oleme mõelnud ka karistusseaduse parandamisele. me oleme esimest korda ka naistega kaubitsemise kaasanud meie karistusseadistikku Euroopa Nõukogu on võtnud vastu äh, deklaratsiooni kahe tuhande viiendal aastal, mis puudutab just naistega kaubitsemist ja ka inimestega kaubitsemisega üleüldiselt. ka sellest peaksime me lähtuma, kui me räägime naistele suunatud vägivallast. on väga tähtis, et kõik vägivallateod jõuaksid äh, kohtu ette. tahaksin tänada ka härra Katsivarast, kes äh, teeb ähm, meie kõigiga koostööd. mina lahkun Brüsselist väga positiivsete muljete ja kogemustega. olen sotsiaaltöötaja ja päev-päevalt äh, näen äh, koduse vägivalla juhtumeid. ma arvan, et äh, volinik Redingu otsuse kindlus näitab väga selgelt, et kui me kõik kõik töötame ühe eesmärgi nimel, siis meil on võimalik oma eesmärk saavutada, aitäh! suur tänu! järgmine kõneleja on Euroopa Parlamendist, nimelt naiste õiguste komisjoni aseesimees proua Eroka. suur tänu, proua esimees, tahan tänada kõiki meie külalisi ja räägin inglise keeles, siis läheb kiiremini Äh, volinik rääkis naiste teemadel, nii et ma olen väga äh, tänulik selle eest, aga kui lubate, siis tahaksin tänada tänaste sõnavõttude eest teid ja kui lubate, tuletan meelde vaid ühe teema, millega oleme pidevalt tegelenud äh, peale seda, kui Euroopas vallandus kriis. see on siis, millega me oleme komisjonis tegelenud. mida me näeme, on see, et need naisterühmad, kes on mitmekordselt diskrimineeritud. Neid mõjutab ka kriis väga palju ja tavaliselt need grupid kattuvad, naised vanematest põlvkondadest, need naised, kes on äh, lahkumas lastekodudest või on alati olnud orbude kodus ja puuetega naised. kui need majanduslikud teemad öö, äh, tulevad perekonda lisaks diskrimineerimisele ja raskele elule, millega nad kokku puutuvad, siis tunnen ja ma võin äh, seda kinnitada antropoloogina, kes on töötanud äh, mustes kogukondadega viimased viisteist aastat, perekonna vaimne äh, kude muutub nii nõrgaks, et see loob selgelt suuremat vägivalda kui, suuremat vägivalda kui varem etnograafiline ja ähm, antropoloogiline uuring tõestab seda kindlalt äh, rom-, äh, romide perekondade puhul. ja seetõttu Euroopa Parlamendi romide kohta käib, ähm, käiv resolutsioon räägib just nimelt perekondade paternalistlikust lähenemisest ja meeste domineerimisest, aga et Euroopa oleks ettevaatlik selle suhtes, milline vaimne seis äh, millise vaimsed seisundid põhjenda-, põhjustavad äh, vaesus ja tõrjutus ja seetõttu depressioon, mida põhjustab tööpuudus kümme, kakskümmend aastat eh, pereisa eh, vaimus, avaldab nii kohutavat mõju perekonnale, et tihti meile tundub, et vägivalla allikaks on Äh, allikas on kaks korda suurem nende faktorite tõttu, miks ma sellest räägin, on see, et uue teekaardiga me tahaksime väga-väga loota e, teie kõigi toetusele, et mitmekordne diskrimineerimine tuleks seal veel jõulisemalt esile ja et astuksid äh, samme sellega võitlemiseks. on väga vähe andmeid vägivalla kohta nendes mitte etnilistes rühmades, vaid diskrimineeritud ja oluliselt äh, halva mõju alla sattunud äh, rühmadel, sest tihti need rühmad saavad ähm, patuoinasteks, äh, eeldatakse, et nad on vägivaldsemad kui teised eelarvamused mustlaste suhtes, et nad on vägivaldsemad kui teised rühmad, see on loomulikult täiesti vale, aga meil on vaja sellest teada saada, et teada, mis meie kogukondades toimub, see ei ole mitte ainult öö, Rumeenias vaid ähm, ja mujal, vaid äh, ka näiteks Ungaris, kus kolmandik äh, elanikkonnast on sügavas vaesuses ja nendest omakorda vaid kolmandik on ähm, mustlased. seetõttu veel üks asi, millele te viitasite, möödunud aasta initsiatiiv muudut-, mis puudutas äh, genitaalseid moonutusi teine teema, mida me juba välja äh, tõime Mustas naiste raportis, on neljas resolutsioon ja me tahaksime teada palju rohkem selle kohta. kõige viimased kaasused, mis on teada, on aastast kaks tuhat neli, aga paljud naisteorganisatsioonid kaebavad, et need praktikad võivad endiselt aset leida, nii et me äh, pühendame sellele aega nii eh, naistekomisjonis ja me oleme väga õnnelikud, kui te meid aitate, aitäh! Tack fru Jerocka och eh, nästa talare är Mrs Blinkevitje. järgmiseks kõnelejaks proua Blinkevitje, samuti Euroopa Parlamendist. aitäh, esimees. kõigepealt tahaksin tänada teid selle eest, et te organiseerisite selle konverentsi eriti võimaluse eest, et parlamentide äh, rahvusliikmed saavad siin osaleda, me tõesti peame äh, oma jõud äh, kokku panema selleks, et võidelda selle õudse teemaga. valitsusorganisatsioonid, valitsusvälised organisatsioonid ja meedia pea, peavad õlad kokku panema, sest kui teeme seda üksinda, siis vägivald vaid võidab, mitte meie härra Kaborovski ütles, et riik ei suuda lahendada vägivalla probleemi ja ma olen märganud, et riigil ei ole õigust olla siin võimetu, mis on tõde. tõde on selles, igasuguseid asju juhtub, erinevaid asju juhtub kahekümne seitsmes liikmesmaas, on meil eksperdid, kes võiksid identifitseerida erinevaid vägivallatüüpe. ei, meil ei ole piisavalt eksperte selles valdkonnas. kas ohvrite kaitse on olemas? ei. ja paljud institutsioonid ütlevad, et neil ei ole finantsressursse selle jaoks need, kes on vägivaldsed, kas neid karistatakse? õiglaselt ei, mitte ilmtingimata ja ma olen nõus Bulgaaria ajakirjanikuga, et väga tihti on korrakaitseorganid ütlema, varmad ütlema, et see on äh, peresisene asi, nad peavad selle ise ära lahendama. meie riigis oleme arutanud aastaid seaduse üle, mis puudutab äh, perevägivalda miks me, miks meil pole õnnestunud seda vastu võtta, sellepärast et mõned poliitikud ei saa aru, mis asi on perevägivald ja kas see oleks üldse probleemiks. ning ühiskond ise kahjuks äh, tolereerib vägivalda. kui naine kannatab vägivalla all, pöördub meedias, meedia poole ja ütleb, ma ei suuda seda enam taluda, ta kogu aeg terroriseerib mind, mida ma tegema peaks. ja keegi teine ütleb, mis ta kaebab. abikaasal on, mehel on raha, tema on leivateenija ja ikka ta veel kaebab. see tähendab, et ühiskond talub vägivalda kahekümne esimesel sajandil, meie ajastul nii et pean olema nõus Bulgaaria ajakirjanikuga, et mõnikord on riik vägivalla ees võimetu, see tähendab, et me peame koheseid samme astuma, sest sõnadest enam ei piisa, nagu parlamendi president ütles. tahaksin toetada Euroopa Parlamendi liikmeid, öeldes et me peaksime hakkama kaaluma direktiivi äh, naistevastase vägivalla kohta juba tänavu, aitäh! suur aitäh järgmiseks kõnelejaks! Horvaatia parlamendist proua Jakovitš proua esimees, Horvaatia delegatsiooni nimel tahan tänada, et andsite meile võimaluse osaleda selles debatis. oleme kõik nõus sellega, et vägivalla, äh, naistevastase vägivalla kaotamine on protsess, mis nõuab poliitilist tahet. arvan, et üks kõige olulisemaid samme, millega hinnata poliitilise tahte olemasolu on hea kvaliteediga seadusandliku äh, raamistuse loomine ja me oleme saavutanud selle esimese sammu Horvaatias. viimase viie aasta jooksul oleme vastu võtnud mitmeid strateegiaid ja seadusandlikke äh, akte, nagu näiteks koduvägivalla kaitse vast-, äh, koduvägivalla vastase kaitse seadus, õigusabiseadus, ähm, riiklik perevägivalla vastuvõitlemise strateegia, äh, perevägivalla äh, lahendamise protseduur. me oleme tõsiselt kaalunud ka rahvusvahelisi kokkuleppeid, mis peale ratifitseerimist muutuvad meie õigussüsteemi äh, integreeritud osaks. aga loomulikult ei piisa sellest, et on olemas ainult head seadusandlikud aspektid Äh, vägivalla kaotamine nõuab pikaajalist tööd. seda mõjutavad mitmed tegijad, mitmed äh, huvirühmad ja institutsioonid erinevates sektorites. see puudutab õigusreformi, julgeolekusektori reformi, inimõiguste kaitset, äh, ohvriabi ja rahvatervise aspekti. juba praegu oleme tohutult edasi liikunud kõikides sektorites, aga pean olema aus ja ütlema, et endiselt on väga palju tööd ära teha. Nende tohutute edasiminekute kõrval seadusandlikus valdkonnas on oluliselt jõutud edasi ka äh, rahva teavitamisel Horvaatias ja see on hästi oluline preventsiooni osa. Horvaatia vabariigi, vabariik on aktiivselt osalenud Euroopa Nõukogu kampaanias ja parlamentaarse parlamentidevahelise liidu äh, kampaanias. möödunud aastal organiseeris Võrdsete Võimaluste Komisjon äh, Horvaata, Horvaatia parlamendis äh, diskussioonivooru, kus arutati ohvrite probleeme peale turva, kodudest lahkumist. ning selle ümarlaua tulemus oli see, et on vaja mak-, pöörata oluliselt rohkem tähelepanu ohvrite vägivallaohvrite elu parandamisele peale turvamajadest lahkumist. see tähendab majutuse probleemi äh, lahendamist, kaasfinantseerimist, lastehoidu, tööhõivet. on näiteks eraldi meede, et stimuleerida äh, ohvrite tööhõivet, on olemas Horvaatia riiklik tööhõiveplaan. aga loomulikult on tööd tööandjatel teatud eelarvamused ning riiklikus äh, eelarves on suhteliselt piiratud finantsid, siis tänu sellele meetmele on küll suhteliselt väike hulk ohvreid tööd saanud. lõpuks, milliseid saavutusi on äh, saavutatud uute meetmete vastuvõtmisega perevägivalla äh, vastuse, vastases seaduses kõigepealt äh, on uus vägivalla kategooria majanduslik vägivald, eriti äh, madala sissetulekuga peredes. teine hästi oluline äh, edasiminek on ründajate kohta. võin teile öelda, et uue seaduse kohaselt on ründajate psühhosotsiaalne ravi muudetud kohustuslikuks ja ütlen teile, et see meede annab tõsiselt häid tulemusi. on kahtlemata Äh, õigus, et vägivalla vastu võitlemine on pikaajaline protsess, aga mis puudutab Horvaatiat, siis me oleme jätkuvalt väga pühendunud ja pingutame väga selleks, et võidelda igasuguse naistevastase vägivalla vastu, aitäh. Eh, suur tänu, proua Jakovik, järgmiseks kõnelejaks Euroopa Parlamendist proua Šemene Spešerel <clears throat> suur tänu, proua esimees. ma arvan, et kõigepealt tahaksin väljendada omapoolset solidaarsust Vaniaga. tahan öelda, et ta ei ole mitte üksi. tahan tänada organisaatoreid ja kõiki, kes tänase päeva võimalikuks on teinud. tänane sündmus on niivõrd oluline, sest see toob rambivalgusesse ohvri on oluline, et ohvrid võtaksid selle rolli, mis nad on välja teeninud meie poliitikate kujundamise protsessis, me peame mõtlema selle peale, kuidas ohvrid toime tulevad oma olukorraga ja me peame neid panema sellele pjedestaalile, mis nad on ära teeninud, me peame keskenduma ohvritele, sest tihti ei ole nad suutelised omaenda, enda huvisid kaitsma, nad on väsinud, nad on alandatud, neid on jalge alla tallatud, nad vajavad meid, et äh, neid toetada mina ei ole soolise vägivalla ohver, aga olen olnud teatud vägivalla ohvriks sattunud, nii et ma tean, millest ma räägin. ma tean, et ohvrid äh, on leidnud endas väga suurt julgust, et siin sõna võtta ja meie töö neid kaitsta. me peame saavutama selle, et loome kasuliku instrumendi, nii et kakskümmend seitse liikmesmaad saavad seda kasutada selleks, et kaitsta naisi mitte ainult neid, kes on kõige haavatavamad, need, kes vajavad kõige rohkem kaitset. me peame olema realistlikud, see on väga-väga hea idee. aga ta peab olema ka vettpidav ja siduv. naistekomisjon ja libekomisjon peavad tegema maksimaalseid pingutusi selleks, et see instrument oleks adekvaatseks instrumendiks naiste toetamisel, nende naiste toetamisel, kes on ohvriteks sattunud. küsimus ei ole selles, et jõuda ajalehtede pealkirjadesse. tihti jõuavad äh, ohvrid pealkirjadesse ja siis neid unustad, nad unustatakse, mina ei unusta neid ohvreid ja seisan õlg-õla kõrval nendel, nendega, kes kannatavad, need ohvrid, kes ei saa iseenda eest kõneleda, kes on kannatanud oma isiku vastast väg-, äh, isiku vastu vägivalda talunud, me peame nende eest kõnelema ja kõik meist siin peavad kõnelema nende eest, kes iseenda eest kõneleda ei saa, aitäh. Och eh, nästa talare kommer från eh, portugisiska parlamentet och det... järgmisena saab sõna Portugali parlamendi esindaja proua Caneiro, palun aitäh, proua esinaine. ilma igasuguse kõhkluseta võin öelda, et täna arutame me siin barbaarseid käitumismudeleid, mis senimaani meie ühiskonnas eksisteerivad. selline naistevastane vägivald kujutabki endast ju seda, et meie ühiskonnas on positsioonid ebavõrdsed me näeme inimõiguste räiget rikkumist naiste puhul. ja sellest ei piisa, et me muudkui aga loobime sõnu õhku. kui me kogu aeg räägime oma ideedest, siis see vägivallaaktidele lõppu ei tee, sest see pole piisav ma tahaksin lühidalt rääkida teile sellest, kuidas Portugal on nimetatud teemat käsitlenud. nimelt Portugal on ühinemas üle-euroopalise konventsiooniga koduvägivalla vastu, nii nagu ka ülejäänud kakskümmend kuus Euroopa Liidu liikmesriiki. ja selles kontekstis võeti kasutusele kolm meedet. esiteks reformisime oma kriminaalkoodeksit paar aastat tagasi. nüüd sisaldab see konkreetseid kategooriaid, mis iseenesest kätkevadki just naistevastast vägivalda samuti oleme näinud seda, kuidas karistusmeetmed selliste vägivallaaktide läbiviijate osas on karmistunud. kui me kõneleme vägivallast, siis ennekõike tuleb keskenduda selle vägivalla ohvrile. ohvrile tuleb tuge pakkuda. kõik meie teema definitsioonid, erinevad arusaamad tegelikult peavad olema suunatud ja keskenduma ohvrile Portugalis on neil välja töötatud ka riiklik tegevuskava sellise vägivallavastaseks võitluseks. vägivald mõjutab üha enam ja enam inimesi. nüüd on meil üha enam ka naistele loodud varjupaiku, kuhu naised saavad pöörduda juhul, kui nad kannatavad perevägivalla käes meil on paigas ka koolitusprogrammid, need on suunatud politseiametnikele, see, selle kohta siis, kuidas nad peaksid toimima, kui nende ette satub mingi perevägivalla juhtum. üritame harida ka noori inimesi preventatiivse meetmena. tahame neid õpetada toimima õigesti, mitte kordama teiste vigu. ja kui te nüüd lubate, siis räägin teile veidi ka ohvrikaitse võimalustest, mida me oleme tõhustanud. meie naistevastase vägivalla vastu seadusandlik akt võeti vastu juba kusagil aasta tagasi ja on näha ka esimesed tulemused. ma tahaksin rõhutada seda, et kaitse on äärmiselt oluline meede. mitmetes Euroopa riikides on omaks võetud erinevad lähenemised mõni lähenemine on selline kõikehõlmav, laiaulatuslik. aga ma võin siinkohal lisada ühe märkuse. nimelt. enamikus Euroopa Liidu liikmesriikides on näha elatustaseme tõusu on näha, et ühiskonnas heaolu suureneb, aga samal ajal me võime täheldada sellist asümmeetriat, kus taas luuakse tingimused sooliseks ebavõrdsuseks. ma tunnistan nüüd, et ma olen mõneti rabatud, kui ma näen seda, et inimesed igal pool Euroopas on paremini kvalifitseeritud ja samal ajal need paremini haritud ja kvalifitseeritud inimesed ei, ei näe vägivaldset käitumist kui midagi vastuvõetamatut. inimesed on kõrgemalt haritud, rohkem koolitatud ja ikkagi nad justkui aktsepteerivad seda süsteemi inimesed on äh, palju edukamad olnud tööturul, neil on palju suuremad võimalused avanenud, aga sellegipoolest me kohtame sellist käitumist, äh, mis on ikkagi vale ja endiselt vaikitakse vägivald maha. meie seadusandlik lähenemine on suhteliselt ulatuslik, alustades kuriteo definitsioonist, ohvrikaitsest ja siis lõpuks kurjategija karistamiseni samas, nii nagu paljud juba täna siin ütlesid, ohvreid Euroopas ei kaitsta piisavalt. lisaks sellele, et nad on langenud vägivalla ohvriks, on nad ka meie küündimatute poliitikate ohvrid. Euroopas eksisteerib igasuguseid stereotüüpe, sotsiaalmajanduslikke, sotsiaalkultuurilisi stereotüüpe, stereotüübid eksisteerivad isegi õigussüsteemides niisiis, ma ühinen nende kõnelejatega, kes on siin pidevalt kutsunud üles tagama paremat väljaõpet õiguskaitseasutuste töötajatele. samuti tuleb tagada parem arusaam olukorrast, tuleb suurendada teadlikkust tavainimeste hulgas, seda selleks, et nad suudaksid paremini kaitsta vägivalla ohvreid oma kogukondades, aitäh! och nästa talare är eh, Mrs. suur tänu ja nüüd eh, proua Brandsmann, palun. suur tänu, proua esimees. ma olen väga kergendunud ja mul on väga hea meel, et lõpuks räägitakse naistele suunatud vägivallast, eh, lastele ja tütarlastele suunatud vägivallast. viisteist aastat tagasi minu koduriigis oli see veel täielik tabu kui mõni naisterahvas oleks öelnud, et mees andis talle peksa, siis oleks talle vastatud, et ei, see ei saa tõsi olla. vägivallal on väga palju erinevaid vorme, nagu me täna kuulsime. jah, ja teil on tõesti õigus, kõik oleneb riigist, mida me vaatame. vägivald toimub aga igal pool, kodudes, koolides, avalikus ruumis on väga tähtis, et Euroopa Parlament võitleks Euroopa Liidu inimõiguste ja põhiõiguste harta rakendamise eest ja et me kutsuksime liikmesriike ka seda tegema, et nad peaksid kinni põhiõigustest ja inimõigustest. see on üks tähtsamaid äh, küsimusi ka minu koduriigi jaoks minu koduriigis on lastekaitsekeskusi ja naiste turvapaiku. tegemist on väga tähtsate asutustega, millele aga pööratakse väga vähe tähelepanu ja neid ei hinnata ühiskonnas piisavalt kõrgelt. nii et Euroopa Liit peaks võib-olla rohkem mõtlema turvapaikade loomise peale, sest tihti naistel tuleb, nad on suisa sunnitud turvakodusse minema. ja seepärast tuleks turvakodude tähtsust ühiskonnas äh, paremini välja tuua, aitäh! suur tänu, proua Veltmann! ja nüüd saab sõna proua Figueiredo. Ähm, aitäh, proua esinaine! Pole mingit kahtlust, et tegemist on väga olulise aruteluga. mitte pelgalt sellepärast, mida me siin täna kuulnud oleme erinevate sõnavõtjate käest, vaid ka sellepärast, et teema ise on äärmiselt tähtis. me teame, et vägivald on väga tõsine teema vägivalda on erinevat, näiteks käib siia alla ka inimkaubandus. ja vaatamata sellele, et me oleme maailma üks rikkamaid piirkondi, me teame, et Euroopa Liidus viissada tuhat naist iga-aastaselt langevad inimkaubanduse ohvriks. enamasti sunnitakse neid siis prostitutsioonile või orjatööle paljud nendest naistest pärinevad meie endi riikidest. Nad kannatavad vaesuse käes. Nad peavad töötama väga ohtlikes tingimustes. teinekord nad langevad maffia püünisesse. me teame, et erinevad maffiavõrgustikud on äh, paisatud laiali üle terve Euroopa, enamasti nad üritavad värvata naisi Ida-Euroopa riikidest, et neid siis ära kasutada, panna neid tööle orjadena. probleemi juured aga ulatuvad täpselt samasse kohta, ükskõik kus see kõik aset leiab. me teame, et probleemiks on ennekõike tõrjutus, ebaõiglus, ebavõrdsed tingimused me peame tegelema mitmel erineval tasandil, et võidelda sellise vägivalla vastu. seirekeskuse loomisest või abiliini algatusest ei piisa, need on küll väga teretulnud algatused, aga sellest ei piisa meil on tarvis enamat, meil on tarvis seadusi, mis aitavad tõhusalt võidelda vägivalla vastu, meil on tarvis selliseid meetmeid, mis aitavad murda maffia mõjuvõimu, peame tagama meetmed kaitsmaks vägivalla ohvreid, peame tegelema kuritegevuse ennetamisega. kõige olulisem on vaadata, mis on tinginud selliseid olukordi. kui naised oleksid majanduslikult sõltumatud, siis see on ilmselt see kõige parem moodus võitlemaks sotsiaalse tõrjutuse vastu. me teame, et kõikides liikmesriikides eksisteerib perevägivald, me teame, et kõikides meie riikides tuleb ette koduvägivalda. aga lisaks sellele, et me vägivalla sel kujul hukka mõistame ja tõhusalt karistame kurjategijaid, tuleb ka kaitsta ohvreid. me peame tagama selle, et naised saaksid igati kasutada ära oma põhiõigusi, neil on õigus väärikale elule, me peame tagama selle, et naistel on võimalik vägivaldse mehe eest põgeneda ja et nad ei pea taluma lõpmatult vägivalda. loomulikult on oluline haridus, seda juhul, kui me tahame tagada võrdseid õigusi nii meestele kui naistele. selge see, et selliste meetmete rakendamine eeldab ka meediakanalite kaasamist. tuleb kaasata vastavad avalikud asutused. meil on olemas ka mitmeid vabaühendusi, mis saavad osutada toetust naistele niisiis, me saame tegutseda mitmel erineval tasandil. ja poliitikud on need, kes peavad mängima juhtrolli. täna siin me aitame panustada sellesse, et probleem oleks paremini nähtav ja et oleks võimalik saavutada konkreetseid lahendusi okay.. aitäh, proua Figueredo. ja nüüd läheb sõnajärg Euroopa naiste huviesinduse esindajale Colette Truile. aitäh, proua esinaine. Euroopa naiste huviesinduse nimel tahan öelda seda, et meil on äärmiselt hea meel tänasel päeval kuulata sellist teemakäsitlust. tõepoolest, tegemist on olukorraga, mis valitseb nii Euroopas kui kõikjal maailmas. me esindame naiste organisatsiooni, organisatsioone ja vabaühendusi kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides ja peagi liituvates riikides. me oleme juba aastaid üritanud juhtida tähelepanu sellele, kui oluline on teadvustada seda probleemi. meeste vägivald naiste vastu võib äh, eksisteerida väga erinevates vormides. me oleme täna arutanud juba erinevaid vägivallavorme, aga need kõik on tingitud äh, peamiselt just sellest, et naised ja mehed on ebavõrdses olukorras samuti on väga oluline et äh, teema iseenesest jõuaks ka kõrgemale tasandile. me praegu räägime naistevastasest vägivallast Euroopa tasandil. see on igati positiivne. juba aastaid oleme me oodanud direktiivi või vähemalt äh, vastavat äh, poliitilist algatust Euroopa Liidu tasandil. eesmärgiks oleks anda naistele samasugune kaitse nagu meestele, ennetada kuritegevust ja tagada see, et mehed saaksid aru, et selline vägivald on keelatud. teine nüanss siinjuures on see, et meeste vägivald naiste vastu on üks diskrimineerimise vorme ja selline tegevus rikub naiste põhiõigusi see kõik on tegelikult rahvusvahelistes dokumentides ka sätestatud, meil on olemas ÜRO diskrimineerimise vastane konventsioon. aga see, et meil nüüd on olemas põhiõiguste amet, see tähendab seda, et me ei saa enam aktsepteerida seda, et meeste vägivald naiste vastu on nii laialt levinud liikmesriigid ei pööra sellele teemale piisavalt tähelepanu, aga me peame tegutsema selle nimel, et nad tulevikus pööraksid rohkem tähelepanu. jah, loomulikult meil on hulgaliselt selle valdkonna eksperte. naiste vabaühendused on kõikjal juba aastaid aktiivselt tegutsenud tavaliselt on nende ressursid äärmiselt piiratud ja mõnikord on tarvis äh, vägivalla ohvreid lausa oma kodudes majutada. nii et äh, juba rohkem kui kümne aasta jooksul oleme me nüüd jõudnud selleni, et äh, meil on erinevad vabaühenduste grupid, meil on olemas seirekeskus, mis just nimelt tugineb paljuski vabaühenduste varasemale tegevusele, nende kogemustele, oskustele ja tuginedes sellele, mida me täna oleme siin kuulnud, et kas meil peaks olema sellised asutused või osakonnad, mis kaitsevad ohvreid ja annavad neile võimaluse rääkida, mis nendega on juhtunud ja kas meil on tarvis statistikat selle kohta, kui tõsine probleem see iseenesest on, siis teie siin olete poliitikud, teie ilmselt suudeti paremini seadusandlust lihvida selliselt, et see oleks tulemuslik mulle tundub, et äh, siin äh, toimub väga palju asju erinevatel tasanditel üheaegselt. igatahes tahan teid tänada algatuse eest. me kõik jagame samasugust lähenemist, ka meie oleme inimõiguste kaitsjad, aitäh! suur tänu! järgmisena proua Bussu Rootsist ta on Rootsi noorte naiste kaitseorganisatsiooni esindaja, palun. suur tänu. minu jaoks on väga suur au, et mul on võimalik täna siin konverentsil sõna võtta ja suur tänu Eva Britile selle võimaluse andmise eest. ma tervitan teid ka kõigi teiste naisteorganisatsioonide poolt Rootsist Eva Brit sai muuhulgas ka aasta kaks tuhat üheksa aasta naise auhinna. nii et kahe tuhande üheksanda aasta eest me anname selle auhinna talle mõne aja pärast ka üle. ma esindan naiste õiguste organisatsioone juba mitu aastat, olen selle liikumisega pidevalt tegelenud juba enne, kui meil üldse vastav seadusandlus paika sai ja kui meil ei oleks olnud selliseid vabaühendusi, siis ilmselt tänasel päeval me ka siin ei, koos ei istuks. samas mulle tundub, et Euroopa liikmesriikide valitsused on omajagu ära teinud. me teame, et meil on nüüd olemas vastavasisuline seadusandlus, kus on põhielemendid sees. Rootsi parlamendisaadikud on väga tähelepanelikult kuulanud seda, mida meie organisatsioonidel on öelda olnud ja kokkuvõttes on tõesti tulemuseks selline reeglite kogumik Rootsis, mille üle me võime uhkust tunda. Rootsis on probleemiks ennekõike juba kirja pandu ellurakendamine. kui me ei suuda paigas olevat seadusandlust ellu rakendada, siis need sõnad võivad kõik väga ilusad olla seal tekstis, aga sellest pole praktikas mingit kasu ma tahan öelda ka seda, et me hakkasime tegema tihedat koostööd vanemaealiste naisterahvastega, kes on langenud vägivalla ohvriks, kes on kogenud vägivalda mitte ainult koduseinte vahel, vaid ka näiteks vanadekodus. samuti oleme teinud koostööd inimestega, kes töötavad erinevates hoolekandeasutustes. järgmine kord, kui ma siia tulen, ma loodan, et selleks ajaks on kõik Euroopa riigid võtnud vastu sellised õigusaktid, mis meil juba Rootsis olemas on, aitäh! Ingel, Angela Busson och... Eh, Suur tänu Angela Bussonile. tegemist oli siis viimase sõnavõtuga ja nüüd annan uuesti sõnajärje üle meie kolmele külalisele. Teil on võimalus nüüd äh, lõppsõnaks äh, midagi öelda, ma saan aru, et proua Alberdi tahab midagi kindlasti öelda. nii et kõigepealt palun, proua Alberdi. mikrofon kõnelejale que hay una preocupación y uno... jah, täna hommikul nägime, et meil on ühine mure ja ühine eesmärk. me soovime võidelda naistele suunatud vägivalla vastu. erinevad sõnavõtud näitasid, et meil on erinevaid lähenemisi võitluseks vägivalla vastu ja kaitsmaks naisi ja tüdrukaid ja karistamaks kurjategijaid. erinevatel tasanditel vastavalt ähm, riikidele on siis koordineerimispüüdlused selleks, et probleem kõrvaldada, kogemusi vahendada ja midagi muuta. lõpetuseks tahaksin teile lihtsalt meenutada, et me ÜRO-s püüdleme kõikide nimetatud eesmärkide poole ja et meil on vaja Euroopa toetust. on kaks algatust, mis on ÜRO raames väga tähtsad. esiteks see ei-kampaania, millega võideldakse naistevastase vägivalla vastu. meie peadirektor algatas selle, me teeme äh, ja see kampaania toimub siis koostöös UNIFEM-iga. Euroopa Parlament toetab seda algatust juba eelmisest aastast ja ma tahaksin paluda, et Euroopa Parlament jätkaks meie toetamist, selleks et see kampaania saaks veelgi laiema kajapinna. on näha, kui tähtis on paljude valitsuste äh, vabaühenduste, koolide kaasamine sellistesse kampaaniatesse. mida rohkem meid on, seda rohkem on meil võimalik inimeste mõtteviise muuta. meil on veel ka teine algatus, millest rääkisin, nimelt äh, see fond, mis meil on kindlate programmide rahastamiseks. Need on siis programmid, mis võitlevad vägivalla vastu ja sellel fondil on otse loomulikult vaja ka finantsvahendeid. Euroopa Liidu liikmesriigid on kõige heldekäelisemad arenguabi osas. seepärast paluksin teie abi. kasutage oma mõjujõudu Euroopa Liidus selleks, et Euroopa Liit saaks toetada ka meie fondi tegevust rahaliselt selleks, et sellel fondil oleksid äh, oleks piisavalt rahalisi vahendeid toetamaks vägivallavastaseid programme kogu maailmas. suur tänu! suur tänu, proua Alberdi ja nüüd lõppsõnaks, enne kui annan lõppsõna, meenutan, et aega meil väga palju ei ole, aga lõppsõnaks siiski lühidalt veel sõna härra Karbovskile Някой зададе тук въпроса mõnda aega tagasi keegi tõstatas küsimuse selle kohta, mis on naistevastase vägivalla põhjused. tegelikult peaks rääkima laiemalt ka lastevastasest ja naistevastasest vägivallast. vastus on väga lihtne. inimesed satuvad vägivalla ohvriks sellepärast, et inimesed, nad ise lubavad sellel kõigel toimuda, sellepärast et riik ei sekku, juhul kui keegi käitub ebaväärikalt kellegi teise suhtes riik on ju see, kes peab kurjategijad vastavast kas, kas karistama või, või siis, kui ta otsustab seda mitte teha, siis mitte. meil eksisteerib vägivalda erinevate etniliste rühmituste vahel. me saame aru, et igas riigis on oma traditsioonid, aga traditsioonid peavad muutuma. Euroopa peab selles osas astuma julgemaid samme kokkuvõttes tahan öelda seda, et ma ei tahaks, et naised minu riigist hakkaksid kolima teistesse Euroopa riikidesse selleks, et äh, alustada seal parema eluga, turvalisema eluga, vabanemaks sellest vägivallast nendest saaksid äh, sel juhul eri, esimesed poliitilised äh, emigrandid, kui ma nii võin öelda, juhul kui me seda lubame suur tänu. ja nüüd lõppsõna Morten Kierumilt. suur tänu, minu poolt mõned lühikesed märkused. kõigepealt, millest rääkis proua Katši jutt käis sellest, kuidas koguda andmeid ja millele need andmed peaksid tuginema tõepoolest, siin ongi tegemist sellise väga ainulaadse olukorraga, meil oli Euroopa Liidu tasandi uurimus, mis viidi läbi, kus me intervjueerisime kõiki äh, kahtekümmend viit tuhandet äh, rahvusvähemuse esindajat. me saime tohutu hulga infot nende käest ja nüüd on meil järgmise uurimuse raames, kus me käsitleme soolist vägivalda, on eesmärgiks küsitleda vähemalt kahtekümmet seitset tuhandet naist Euroopas ja küsida, milline on olnud nende kogemus või kokkupuude vägivallaga. ja me tahame selle küsimusega tegeleda, vaadata ka, kuidas haridusvaldkonnas pööratakse tähelepanu ennetavale tegevusele. ja me tahame kõik nüansid ilusti paika panna, sest sellesisulist infot meil praegu ju ei ole. ja EU Meedisest me juba saime vastavat vajalikku infot kindlasti kavatseme teha tõhusat koostööd ka Euroopa Liidu soolise võrdõiguslikkuse instituudiga, mis on alles äh, algusfaasis oma tegevusega, aga lähikuudel ilmselt äh, saab täies jõus töösse. nüüd proua Tomson ja proua Jeruka mainisid ära äh, mitmetahulist diskrimineerimist. tõepoolest diskrimineeritakse mitte ainult vanusepõhiselt äh, rahvusepõhiselt, vaid ka seksuaalse sättumuse põhiselt ja nii edasi, diskrimineeritakse puuetega inimesi. järgmiste kuude jooksul avaldame me ühe uurimuse tulemused, need on EOMIDise uurimuse tulemused, kus me vaatame just soolist diskrimineerimist ja rahvuspõhist diskrimineerimist. aga tulevikus tuleb veelgi täiendavalt ka teisi diskrimineerimise vorme kindlasti uurida ja käsitleda ja lõpetuseks Stockholmi programmi olulisus. Stockholmi programm on algatanud uue lähenemise ohvritele kui päris aus olla, siis varasematel kordadel, kui me oleme käsitlenud kuriteo ohvreid, siis äh, eesmärgiks oli alati ohvri kaudu kuidagi jõuda selle kurjategijani ja väga harva tuli juttu ohvri enda kaitse ja tema enda õiguste tagamine kui tegemist oli ohvriga, kes oli pidanud kannatama vägivalla käes, kelle inimõigusi oli rikutud, siis nüüd tõesti oleme jõudnud selleni, et me hakkame oma suhtumist muutma, me tahame rohkem keskenduda, rohkem tagada paremad kaitsemeetmed just kuriteo ohvritele ja see on taaskord üks koht, kus Euroopa Liidu põhiõiguste amet saab vajalikke samme astuda. taaskord tänan teid selle algatuse eest ma sain hulgaliselt inspiratsiooni tänasest arutelust, kõigest sellest, mida siin rääkisid parlamendisaadikud, nii Euroopa Parlamendi saadikud kui liikmesriikide parlamentide saadikud. ja veel üks oluline asi, nimelt me peame koguma kokku kõik head tavad ei ole mõtet äh, ainult näha kõiges negatiivset ja masendavat, üritame ikka leida positiivseid mooduseid edasiliikumiseks, meil on paigas juba Rootsi väga hea eeskuju, mida võiksime ka järgida, aitäh! Ähm, aitäh, suur tänu kogu osalejaskonnale, suur tänu külalistele, aitäh kõigile, kes täna osalesid, tulid siia liikmesriikide parlamentidest, teistest parlamentidest, suur tänu vabaühenduste esindajatele, Euroopa Parlamendi saadikutele. siinkohal lõpetaksingi meie konverentsi. olles kuulnud ära kõik sõnavõtud täna hommikul, leian ma, et me võime kokkuvõtteks öelda, et Euroopas on olemas terve hulk naiste õiguste organisatsioone, kelle eesmärgiks on kaitsta naisi, kaitsta nende elusid. ja nende teadmistega ja nende kogemustega on nad avaldanud survet liikmesriikidele, valitsustele, poliitikutele, et nad võtaksid selle teema üles, et see oleks nende poliitilises päevakorras. suur tänu kõikidele nendele, kes on omal moel panustanud sellesse, et see teema on praegu meie jaoks prioriteediks. me jätkame oma tööga, me suudame naistevastast vägivalda peatada. suur tänu kõigile. aitäh osalemast meie konverentsil. tuletan teile meelde, et nüüd ootab liikmesriikide parlamentide ja Euroopa Parlamendi liikmeid teisel korrusel ees äh, kokteili vastuvõtt, nii et lähed trepist ühe korruse võrra, võrra allapoole, seal ongi vastuvõturuum. seal saame ka jätkata arvamuste vahetust. veel kord suur tänu kõikidele, kes osalesid suur tänu kõikidele, kes aitasid tänase päeva üritust korraldada ja esinaine tänab ka tõlke, kes on tema meelest hästi hakkama saanud. suur tänu! and Mrs. Alberti, see you before the press conference. Yes.